Okay, dear colleagues, uh, good morning. Uh, the... kallid kolleegid, tere hommikust. Ähm, saal on pime, sellepärast et äh, kui me hakkame rääkima Lampeduusa lähetusest, ähm, siis me näitame slaide ja sellepärast siis ähm, saal pimendatud. aga läheme asja juurde. päevakorrapunkt number üks, päevakorra vastuvõtmine, pakuksin välja järgmised muudatused. eelarvepunkt number seitse, hääletus resolutsiooni eelnõu, äh, milleks on äh, suulise küsimuse jätkuküsimus äh, tulenevalt Euroopa Parlamendi resolutsioonist kaheteistkümnendast märtsist, mis puudutab elektroonilist massi jälgimist, see lükatakse edasi. lisatakse uus päevakorrapunkt neli A, kus komisjon tutvustab paranduseelarve projekti ja neli B, mis puudutab äh, paindlikkuse instrumendi kasutusele võtmist äh, Euroopa rändeagenda täitmiseks. Äh, kõik need punktid tulevad siis arutlusele kell üksteist viiskümmend. punktid kaheksa, üheksa, kümme ja üksteist ette on nähtud, ähm, ette oli nähtud ähm, ülevaade kolmepoolsetest läbirääkimistest on edasi lükatud. nüüd eh, viisa informatsioonisüsteemi osas hääletus toimub kell üksteist kolm, üksteist nelikümmend viis, mitte kell üksteist kolmkümmend. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole öeldud, siis võetakse päevakord vastu. keegi vastu ei ole? päevakorrapunkt number kaks, eh, tänane keelerežiim horvaadi, läti ja iiri keeles kahjuks täna ei ole tõlget esimehe teadaande punkt number kaks, koordinaatorite soovituste vastuvõtmine vastavalt kodukorra artiklile kakssada viis, raportööride nimetamine. proua Silvi Guillaume sotsiaaldemokraatide seast on nimetatud raportööriks parlamendi soovitusele ähm, ja eh, parlamendi ja nõukogu soovitusele Euroopa Liidu ühtse Äh, turvaliste päritoluriikide nimekirja loomise kohta, mis vastab, äh, vastavalt direktiivile kaks tuhat kolmteist murd kolmkümmend kaks murd EU. E, koordinaatorite soovitused viieteistkümnendast septembrist on äh, koosoleku dokumentide juurde lisatud. kas meie komisjon võtab nüüd koordinaatorite soovitused vastu vastavalt kodukorra artiklile kakssada viis? tundub, et jah, vastu võetud ja läheme edasi, päevakorrapunkt number kolm rahvusvahelised kokkulepped, info vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada kaheksateist, ähm, vastavalt artiklile kaks sada kaheksateist võttis parlament neljateistkümnendal septembril, vabandust, võttis nõukogu neljateistkümnendal septembril vastu otsuse läbirääkimiste avamiseks Hiina Rahvavabariigiga lühiajaliste viisavabaduste vastuvõtmiseks ja see nõukogu otsus on ka koosoleku dokumentide juures. ja veel tuletaksin kolleegid teile meelde, et täna me hääletame kell üksteist nelikümmend viis. palun võtke kaasa elektroonilised hääletuskaardid. nüüd päevakorrapunkt number kolm kui te nüüd saali siseseni hetk tagasi ja küsisite endalt, miks saal pime on, siis nüüd teate, järgmine päevakorrapunkt nimelt. Ähm, me käisime oma strateegilise algatusraporti raames, mis puudutab rändeküsimust, siis äh, Lampeduusal proua Metsola ja proua Kiange raporti kontekstis äh, Ehm, see leid, see visiit leidis aset seitsmeteistkümnendast kaheksateistkümnenda septembrini. tegemist oli loomulikult väga olulise lähetusega, proua Kienge, proua Sargentini ja proua Corrao käisid seal ja annaksin nüüd sõna proua Kratsa Pildile, kes äh, juhatas äh, seda delegatsiooni ja ilmselt äh, lähetusel käinud soovivad täiendada proua Kratsa Pildi Äh, sissejuhatust. suur tänu, härra esimees. oli tõeline au juhtida seda väga olulist lähetust äh, Vahemere piirkonda selleks, et vaadata siis päästeoperatsioonide tööd ja ma tahaksin tänada kolleege, kes minuga koos seal käisid ja, ja meeskonda. tahaksin alustuseks mõned pildid äh, mõningaid pilte teile näidata, et äh, te saaksite ülevaate sellest, mis me oleme teinud. siin pildi peal me kohtume UNCHR-iga ja Save the Children ehk Päästage lapsed operatsiooni liikmetega ja kes äh, on siis tegevad sadamates. kui lubate, härra esimees, siis äh, väike piltide seeria Is everything okay? kas kõik on hästi? I should just mention to a uh, colleague as well. ma tahtsin lihtsalt kolleegidele öelda, et äh, selle raporti me saatsime eile laiali, nii et kolleegidel peaks see raport olema. jätkake, proua Pilt Anna-Maria, do you want to comment on this slide? kas sa tahaksid midagi öelda ka nende pildide kohta? proua Kratsa pild ütleb ei, ma tahtsin neid lihtsalt näidata. ma tutvustan kohe oma ülevaadet, aga ma lihtsalt tahtsin neid pilte näidata. võib-olla räägid kolleegidele, mis siin pildi peal on? see on äh, ühe vabaühenduse laev, kes teeb koostööd meil San, San Frontieriga ehk piirideta arstidega. käisime neil külas. okei, okei. That the migration flows obviously. no see on ilmselgelt rändevoogudest ülevaade siin on näha seda, et Liibüa sadamatest äh, Lampedusa suunas äh, praegu tuleb äh, üldiselt sama palju inimesi kui varem, aga Türgi suunas ja teiste Itaalia sadamate suunas on ületulijate arv kasvanud ja see tegelikult näitab seda, et praegu, et Kesk-Vahemere operatsioonid äh, on ennast tõestanud, äh, inimsmugeldajad peavad leidma teisi viise praegu, kuidas inimesi Euroopasse saada, otsivad marsruute, kus Euroopa äh, Liidu äh, ametivõimud ja Itaalia ei ole nii tugevat kontrolli saanud. see on üks sada, mida kasutavad inimkaubitsejad selleks, et inimesi siis üle mere saata siin on nüüd itaallaste Marise Curo operatsiooni peamised eesmärgid, nad on keskendunud humanitaarpoolele praegu ehk teisisõnu äh, päästeoperatsioonid ja teiste taoliste operatsioonide koordineerimine. siin on peamised sadamad välja toodud Liibüas, kust smugeldajad äh, siis Lampeduusa suunas paate välja saadavad, Mario Securo operatsioon katab kaheksakümmend tuhat äh, meremiili ja Sitsiiliast edasi siis Itaalia suunas on Triton äh, operatsioon vastutav, nii et äh, Triton, Mare Sicuro ja ÜRO operatsioon, mis eile astus edasi teise faasi, kontrollivad siis seda piirkonda Itaalia mereväe kaaselt on ÜRO-l rohkem vahendeid suurema osa katmiseks Vahemerel, mis tähendab seda, et neid saadab äh, suurem edu kui Mare Nostrum. Mare Nostrum iseenesest oli juba väga hea operatsioon, aga see ühendatud operatsioon on ilmselt tulevikus äh, olulisem, see on väga-väga tähtis märkus, härra esimees. nüüd on neli, siin välja toodud neli äh, vabaühenduste laeva, mis Vahemere keskpiirkonnas tegulevad äh, Ähm, Sea-Watch, äh, Dignity äh, ja teised laevad ühe peal käisime siis ka ise. siin on välja toodud siis päästemenetlus. ausalt öeldes see oli suhteliselt muljetavaldav, kuidas äh, seal asju hallatakse, see on ohutu, inimlik ja, ja tehakse seda tä- väga korralikult These are pictures on board the uh, Italian lihtsalt mõned pildid siis äh, Itaalia mereväe laevadel toimuvast. Pictures that are not taken by Neid pilte meie ei teinud, äh, need lähetas meile Itaalia merevägi. teine väga suur osa sellest operatsioonist, millega me tutvusime, on suunatud äh, siis inimkaubitsejate vastu äh, meie külaskäigu järeldustest tuleb välja see, et ÜRO ja Itaalia mereväe operatsioonid üheskoos ähm, on äh, saanud väga hea pildi sellest, kes need kaubitsejad on, kust nad pärit on, kes nad on, kus nad inimesi laevadele panevad, milliseid marsruute nad kasutavad ja milliseid vahendeid neid ka-, kasutavad. Mare Sicuro Itaalia mereväe operatsioon süstemaatiliselt äh, praegu hävitab äh, paate, kaubitsejate paate, kui nad mõnele kaubitsejale järele saa-, jälile saavad, selleks, et ei oleks võimalik neid paate kasutada enam ja et vältida õnnetusi merel. aga ma alustaksin ühest meie jaoks kõige olulisemast järeldusest. probleem on nimelt äh, Äh, Itaalia mereväe õigustega, nendel on õigus inimesi vahistada ja nad on neid ka palju vahistanud, aga tihti jääb puudu tõenditest. ning ametivõimud äh, ei suuda lihtsalt äh, nii palju tõendeid esitada, et oleks võimalik nendele inimestele esitada ka süüdistus ja see loomulikult tekitab ainult frustratsiooni ja võib-olla oleks midagi selles osas võimalik ära teha, sest tõendeid äh, on väga raske koguda, vähemalt selliseid, mis kohtus vett peaksid, aga kui neil oleks mandaat äh, Liibüa äh, vetesse minna, siis oleks see nende jaoks lihtsam. praegu nad peavad oma operatsiooni peatama kakskümmend meremiili Liibüa rannikust, ehk nende operatsioon piirdub siis rahvusvaheliste vetega sealt on näha, mis toimub, nad näevad, kuidas laevad lahkuvad sadamas. näiteks Tuneesiast tulevad alused, mida kasutavad kaubitsejad, aga nad ei saa midagi ette võtta. ja see loomulikult on väga suur probleem. tuleb saada ÜRO-lt mandaat, kas või siis peab taotluse esitama mõni peab esitama siis Liibüa poolt tunnus, Liibüa tunnustatud valitsus. siin on välja toodud arvnäitajad, need numbrid on täna suuremad kui Mare Nostrumi puhul. Mare Sicuro käivitati kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kevadel nüüd võib tuled jälle põlema panna. Ähm, alustasime oma lähetust siis õhtusest, äh, õhtuse kohtumisega Lampeduuso äh, linnapeaga, ma tahaksin teda tänada muuseas selle eest, et ta meid vastu võttis äh, proua linnapea on isiklikult ähm, kaasatud nendesse Äh, operatsioonides, ta jälgib seda, mis toimub äh, ja üks äh, teema, mis me temaga arutelule võtsime, oli nende kriisikeskuste küsimus. Ehm, ESO ja Frontex tegutsevad praegu Lampeduusas, on sinna lähetatud ja mina ehm, kohtusin siis nelja e-, ESO liikmega, praegu nad on vaatlejad ja valmistavad ette nende kriisikeskuste loomist. ja tegelikult peaks Euroopa Liit natukene paremini selgitama itaallastele või kellele iganes, kus siis need kriisikeskused peaksid tulema, mis on nende keskuste roll, mis on seal äh, pädevuste, kuidas on pädevused jagatud äh, kes vastustab registreer-, vastutab registreerimise eest, inimeste majutamise eest ja siis äh, edasiviimise eest varjupaiga taotlejate puhul. ja võib-olla peaksin rõhutama ka seda, mis rolli nad mängivad inimeste ümberasustamise puhul meile öeldi, et äh, järgmisel päeval viiakse edasi inimesed, kes öösel päästeti laevalt ja käisime sadamas ja võtaksin kokku siis selle, mille me kirjutasime oma ähm, aruandes, me nägime seda, et see operatsioon oli täiesti inimlik äh, äh,, neid asju tehti väga hästi, korralikult, kohal oli mereväe ja äh, Äh, mereväeametnikud, äh, arstid ja vaatlejateks olid France, Frontex, ESO, inimõiguste voliniku amet, äh, Päästke lapsed organisatsioon, rääkisime kõikide nendega ning keskendutakse tõesti praegu nendele inimestele, kellel on konkreetsed erivajadused, lapsed, rasedad äh, haavata saanud inimesed ja ausalt öeldes, härra esimees, oli šokeeriv näha seda, et millis, millises ähm, olukorras need inimesed Itaaliasse jõuavad. ühe laeva peal oli kahekümne aastane naine, kes öösel oli siis merelt päästetud tal olid väga sügavad haavad, põletushaavad, põletushaavad, mis äh, siis tekkisid sellepärast, et äh, alusel lekkis äh, kütus ja soolaveega kokkupuutes siis tekkis põletus ja väga paljud inimesed, kes rannale toodi, olid põletushaavadega või muidu haavatud ja vajasid siis kiiret arstiabi. kiirabiga viidi need inimesed lähedal asuvasse haiglasse ja meie meelest nad said ka seda ravi, mida neil vaja oli. mis me selle inimeste rannale toomisel ähm, nägime, oli see, et äh, töö on koordineeritud, neil on oma metodoloogia välja toode, töö, töötatud ja kõik sujub. Mm, pärast seda siis, kui inimene kui me käisime seal seda randumist vaatamas äh, ja, ja neid traagilisi sündmuseid jälgisime, ma lisaksin, et seal oli ka üks üheteistkuune imik, kes jõudis rannale täiesti äh, dehüdreerunult ja viidi kohe intensiivravipalatisse. Äh, pärast seda viidi siis inimesed registreerimiskeskusesse bussiga nüüd see registreerimine, inimeste tuvastamine, seda tehakse osaliselt juba alusel või, või laevas, aga sõrmejälgi ei võeta. sõrmejälgid võetakse siis, kui inimesed viiakse majutuskeskustesse. sealt liikus meie missioon edasi Mare Securo operatsiooniga te-, öö, öö, tutvumisele me läksime praamlaeva peale, meid võttis seal vastu Mare Securo komandör öö, ja, ja veel üks kindral, kes vastab, vastutab selle konkreetse aluse eest. ja ausalt öeldes avaldas meile suurt muljet see roll, millist rolli omalt poolt mängib, mil-, millist rolli mängib äh, Itaalia merevägi, äh, kes äh, tagab ohutuse ja turvalise Vahemerel, aga on ka mäeste, päästeoperatsioonide eest vastutav. meile näidati, meile simuleeriti, kuidas see töö käib ja sealt oli näha, et tegemist ei ole mitte ainult väga professionaalse ettevõtmisega, aga vaid ka väga inimliku tööga. ja ma olen veendunud, et delegatsiooni liikmed on nõus sellega, et ma tahaksin neid inimesi tänada ja neile tunnustust avaldada. Nad päästavad Vahemerel tõesti inimelusid ja see on väga muljetavaldav Need päästeoperatsioonid käivad iga päev, ajalehtede esikülgedelt on need uudised kadunud, sellepärast et need operatsioonid on nii edukad, aga neile on vaja toetust, neil on vaja kaasaegseid sõjaväelisi vahendeid ähm, ja see ongi meie jaoks kõige olulisem vist olnud. kui me tahame inimelusid päästa Vahemerel, siis tuleb kaasata merevägi kui me tahame, et meie ettevõtmisi saadakse edu. Mareci Kuro tahab äh, tagada võimaluse ka vabaühendustel tegutseda piirkonnas ja on tekkinud uus fenomen, mis on iseenesest üsna huvitav, nimelt et kodanikuühiskonna organisatsioonid on asunud äh, seal tegutsema ja seda äh, tänu annetustele Nad ei suuda muidugi selliseid operatsioone läbi viia nagu merevägi, aga siiski see on väga muljetavaldav. ma tahaksin tunnustust avaldada inimestele, kes on kaasrahastanud neid operatsioone, kes need operatsioonid on loonud, rahasid leiavad ja tahaksin teiega jagada ühte nende soovi. nimelt see puudutab õiguslikku alust. Need, need alused, kes seal tegutsevad, on erajahtidena kirjas ja arvestades seda, et nendel on väga suur roll nendes päästeoperatsioonides, tahaksid nad õiguslikku alust muuta ja tahaksid, et neid oleks võimalik lahterdada mõnda muude kategooriasse, sellepärast et nad peavad nende nii-öelda erajahtide eest maksma väga suurt sadamamaksu Euroopa sadamates. ja viimane märkus, härra esimees mida teha kaubitsejatega? selge on see, et päästeoperatsioonid on käigus, aga tegemist on kriisi haldamismeetmetega. me peame aru saama sellest, et me peame oma suutlikkust tõstma meie võitluses kaubitsejate vastu võimekus iseenesest on olemas, vähemalt äh, nende marsruutide üle on kontroll, mis puudutavad Vahemere keskosa, aga juriidilised küsimused tuleb lahendada. nüüd see ülevaade, mis me teile esitasime, on kõigest eelnõu, ootan oma kolleegide kommentaare ja olen valmis võtma vastu nende ettepanekud. tahaksin Patricia van den Berg, Rosa von Meeri, Ehm, ja, ja teisi me, meie meeskonna liikmeid, kes selle külaskäigu üldse võimalikuks tegid ja ausalt öeldes, kui ma käisin seal, tundsin ma uhkust selle üle, et ma olen eurooplane. kui ma olin tunnis, kui ma tunnistasin seda, mida on teinud Itaalia valitsus, merevägi, mida on teinud vabaühendused, mm, kohtusime seal äh, Lampedusa Solidaare organisatsiooniga, kes äh, annab inimestele, kes Itaalia rannikule jõuavad, süüa ja juua ja, ja ütlesid, et nad üritavad nad naeratusega vastu võtta ja minu meelest äh, see võttis väga hästi kokku selle, äh, kuidas koha peal lähenetakse sellele probleemile ja ma nüüd pakuksin välja minutilise leinaseisaku kõigi nende ohvrite auks, kes on oma elu kaotanud Vahemere vetel. see kahekümne aastane tüdruk keda me nägime põletushaavadega, ei ole kahjuks mingisugune üksik juhtum ja kui olete nõus, siis ma sellega lõpetaksin, suur tänu um,. kas äh, me peaksime leinaseisaku tegema praegu või saavad sõna kõigepealt teised kolleegid? Or... kuidas um,? The other um, the other colleague who is present who was veel üks delegatsiooni liige on täna siin, proua Kienge. kas te tahaksite omalt poolt lisada siia midagi? ja Leina minu, Leina seisaks siis pärast selle punkti ammendamist. suur tänu, esimees, teen väga lühidalt. ma kuulsin, et paljud meie missiooni käigus tekkinud küsimused, aspektid on juba ära öeldud, aga tahaksin veel omalt poolt lisada siiski. esiteks, Mare Seguro operatsioon. me teame, et tegevus Vahemerel on väga hästi koordineeritud. kõik operatsioonid, mis Poseidoni, Tritoni ja UNFOR Medi all on aset leidnud, on omavahel koordineeritud. muidugi ka Itaalia merevägi on tegutsemas. kui otsingu- ja päästealased operatsioonid aset leiavad, Äh, ja kui püütakse Vahemerel tegeleda inimkaubitsejatega, siis meile vähemalt öeldi, et äh, rannavalvet on rünnatud, seda on teinud piraadid äh, ja avamerel, nii et Mare Seguro on osaliselt küll otsingu- ja päästealane operatsioon, aga peamine eesmärk on äh, neil kaitsta äh, teisi merevägede aluseid, äh, kes aitavad operatsioone läbi viia. nii et kui me plaanime sellist suurt kõikehõlmavat operatsiooni kor-, kuidagi korda viia või ellu viia, siis me peame kaitsma päästjaid ka näiteks piraatide rünnakute eest. ja seda meile ka visiidi käigus rõhutati. teiseks, meil on vaja ÜRO resolutsiooni selleks, et me saaksime Liibüa territoriaalvetesse tungida ning äh, operatsioonides osa, ähm, hästi õnnestuda. kui me ainult jääme rahvusvaheliste vete piiresse, siis äh, me peame juba avamerelt hakkama paate päästma ja me oleme liiga hiljaks jäänud. viimasena tahaksin lisada, et olles ise meditsiiniharidusega äh,, Äh, ma nägin pealt äh, olukorda, äh, mida me peaksime tulevikus üritada vältida. inimesed, kes on väga haavatavas seisus, neil, nad ei saa vajalikku abi, samas aga tulevad inimesed, kes on väga kohutavas olukorras, naisi, kelle kallal on vägivallatsetult, aga kes ei ole saanud vastavalt arstiabi ja toetust. seetõttu on meil vaja ka erilist äh, käitumiskoodeksit äh, või mingisugust äh, menetlust, kuidas käituda nende inimestega, kes tulevad, nii et nad saaksid korralikku arstiabi niipea, kui nad paatide pardale jõuavad. see on tegelikult praegu väga suur probleemistik nende päästeoperatsioonide juures ma tahaksin äh, kõiki teid kutsuda üles äh, neid operatsioone minema jälgima, sellepärast et me õppisime väga palju humaansusest ja eetilisusest samuti. suur tänu, ütleb esimees. Äh, veel kaks inimest, kes olid ka delegatsiooni koosseisus, ei ole täna kohal, aga üks liikmetest sooviks sõna. Anna Koomes, palun suur tänu selle väga kainestava ja emotsionaalse ülevaate eest. ma arvan, et emotsioonidest maksab rääkida. sest äh, emotsioonid ongi Euroopa Liidu tuumaks ja inimelu on kõrge hinnaga tahaksin küsida missioonil osalenud kolleegidelt kuidas nemad arvavad. minu arust äh, on vajaka praegu sellest, et meil ei ole legaalseid ohutuid viise, kuidas inimesed saaksid oma äh, asüülitaotluse teha äh, ja see annab inimkaubitsejatele leiva lauale. konsulaate on vaja Äh, nendes riikides, äh, kus inimesed peamiselt lahkuvad äh, või ümbritsevates riikides, näiteks Liibüas või siis ka Tuneesias ja Egiptuses. ja kuna selline viis puudub, siis see annabki salakaubitsejatele, inimkaubitsejatele võimaluse inimestega manipuleerida. täiesti hämmastav on see, et ka nõukogu ei öelnud viimasel nädalal selle kohta mitte midagi mida see tähendab? tähendab seda, et me ikka ja jälle pakume äh, ärisektori välja inimkaubitsejatele, sealt on võimalik raha teenida ja palju. ja me teame äh, ka Liibüa näitel, kuivõrd äh, hästi on see võrgustunud ja see on seotud ka Euroopa maffiaga. tahaksin toetada seda, mida Anna-Maria ja Cecilia ütlesid kui oluline on äh, mereväe osalus ning ma olen juba ammu ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonile üles kutsunud Vahemerel. selle eesmärk oleks eelkõige inimelusid säästa. rohkem on vaja kaasata mereväge. merevägi on tavaliselt äh, rannikuvalve funktsiooniga, need inimesed tuleks kaasata et nad saaksid eelkõige päästa inimelusid. kui meil on äh, ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioon piraatlusega tegelemiseks ja piraatid on probleemiks, nagu Cecil just teatas, siis meil on vaja mereväge kaasata. meie liikmesriigid ei ole valmis ühtsesse julgeolekusse ja kaitsepoliitikasse investeerima aga need operatsioonid, mis on paigas, peaksid olema tõhusamad, toimivamad, nende eesmärk on eelkõige päästa inimelusid ja siis seista silmitsi inimkaubitsejatega. lisaks tahtsin ma öelda, et rumal oleks, kui meie valitsused mõtleksid, et nad saavad äh, Liibüa mere äh, rannikuvetes äh, korraldada mingisugust operatsiooni ja äh, saaks ÜRO Julgeolekunõukogu toetuse selle taha resolutsiooni näol aga eelkõige peaks meie fookus olema julgeolek Liibüas, piirivalve ei aita mitte midagi, kuni ei ole Liibüas äh, ühtset, äh, ühtseid ametivõime, kellega rääkida, see võimalus meil oli olemas, aga äh, Gaddafiga tegeledes ei kasutanud me ära võimalust, mida ainult Euroopa Liit oleks saanud teha, nimelt aitamaks liibüalasi reformida oma julgeolekusektorit eh, ja tekitada selline ühtne armee ning tegeleda mässulistega. Eh, kui ühtset eh, punkti ei ole, kellega läbi rääkida, siis ei ole ka meil võimalik koostööd teha, me oleme selles osas läbi kukkunud ja me peame aru saama sellest ning kui äh, valitsus, kes meie abi nõuab või palub Liibüas, on paigas, siis me ei tohiks selliseid vigu korrata. lõpetuseks. mul oli väga hea meel kuulda, kuidas Anna-Maria ütles, et tal oli uhke tunne olla eurooplane, kui ta nägi, kuidas vabakonna organisatsioonid ja kõik on pühendunud äh, sellele, et neid operatsioone ellu viia peab ütlema, et mina olin viisteist päeva tagasi kahe kolleegiga äh, Põhja-Kurdistanis ja Iraagis poolteist kilomeetrit ISISe vägedest eemal ning Mossuust äh, kümme kilomeetrit eemal. ma ei tundnud uhke olevat selle üle, et ma olen eurooplane, sellepärast et minu arust ei tee meie valitsused piisavalt selleks, et ISISega võidelda ning äh, toetada neid, kes eesliinil nendega võitlevad. Äh, proua Karatsa-Pilt, kas teil on veel midagi lisada ja siis teeme leinaseisaku, ütleb esimees. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada kolleege selle väga olulise äh, kommentaaride rea eest meie eesmärk oli uurida, kuidas toimib otsingu- ja päästealane operatsioon ma arvan, et meil on võimalus ka teisi visiite kolleegidega koos ette võtta, nagu öeldud, tegemist on päästeoperatsiooniga ja see on äh, vahel väga masendav ka nendele, kes seda ellu viivad. me nägime ja kuulsime äh, piirideta arstide hulgas töötavate inimeste käest kohutavaid lugusid ja ka nemad äh, on äh, frustreeritud sellest, et Euroopa Liit ei tee midagi pikemaajaliselt, ei tee midagi selleks, et ennetada sellist olukorda. aga inimkaubitsejate äh, kohta enamus inimesi, keda meie nägime, olid meesterahvad, äh, poisid ja tulid peamiselt Sahara tagusest Aafrikast, nii et äh, Lampeduusa juhtumi puhul me näeme, et inimesed ei tule ainult konfliktipiirkonnast, inimkaubitsejate võrgustik teenib äh, miljoneid, miljardeid, tegemist on organiseeritud kuritegevuse vormiga ja niimoodi me peamegi sellesse suhtuma. see oli üks meie põhilisi avastusi sellel visiidil vägivald naiste vastu on väga tõsine teema ja see on seotud rändega. paljud äh, naised, öeldi meile, kes tulevad Euroopasse, on just inimkaubitsemise eesmärgil äh, siia suunatud, äh, et nad töötaksid seksiäris Lampeduusal on ellu kutsutud projekt, mille eesmärk on tuvastada neid naisi, kes tulevad ja kes võivad olla inimkaubitsejate ohvrid, nad eristatakse ülejäänud inimestest, tegeletakse nendega ning äh, mis puudutab lapsi, siis me oleme äh, näinud ka seda, et arstid on juba äh, paatidel tegutsemas, siis väikestel paatidel, kes suurtelt alustelt inimesi kaldale toovad teavitatakse kohe kaldal olevaid tervishoiutöötajaid eh, selles, eh, selle kohta, kui palju on abi vajavaid naisi ja lapsi ja siit ka see üheteistkuune eh, lapse juhtum, kes, kelle puhul Itaalia arst ütles kohe, et tal on vaja kiirabiabi ning vabakonna organisatsioonidele ei lubatud isegi talle toitu anda, sellepärast et kõigepealt öeldi, on vaja vedelikupuudusega tegeleda nii et Cecilia, äh, ma olen täiesti nõus, et sellistes olukordades olid need inimesed väga halvas äh, olukorras ja me olime kõik šokeeritud, eriti kui me nägime teise paadiga tulevaid inimesi. aga ma ei näe seda, et haavatavad inimesed ei saanuks äh, väärikat ja väärt kohtlemist. tahaksin veel öelda, härra esimees, et me ei saa Itaalia Äh, mereväe komandöride poole pöörduda äh, Room-, Roomas, äh, nad ka ÜRO mereoperatsiooni eest vastutavad. Mm, eile muutus ka selle missiooni nimi, aga ma, ma tahaksin kutsuda üles, et meie komisjon peaks leidma võimaluse korraldada ka visiiti Roomasse, aga me ei saanud äh, seda teha, sellepärast et äh, meil oli kiireloomuline täiskogu, äh, mis puudutas ka pagulaste ümberjaotamise küsimust. Roomas asuv keskus juhib tegelikult kokku operatsioonide võrgustikku Vahemerel ja seda me peaksime ka külastama. väljakutsed on just ida, Vahemere idapoolel, kus praegu ei ole äh, Euroopa operatsioone, ÜRO äh, operatsioone, Tritonit ega ka Itaalia mereväge tegelemas on seal peamiselt äh, Türgi ja Kreeka äh, rannavalvajad ja piirivalvurid, kes peavad tegelema nende massidega, kes merd ületavad. suur aitäh teile, esimees, ja suur aitäh delegatsioonile ka! suur aitäh, ütleb esimees, te panite ette, et teeme leiaminuti aga kolleegid, palun siis äh, tõuskem üles selleks, et mälestada neid ohvreid, kes Vahemeres on hukkunud. Thank you, colleagues. suur tänu. colleagues, we now move to um, head kolleegid, läheme nüüd neljanda päevakorrapunkti juurde, mis on detailsem ülevaade sellest, mis täpselt toimub Euroopa rändega tegevuskavas. väga oluline päevakorrapunkt on see. tegemist on siis äh, teatisega, mis puudutab kiireid tegevusplaane, eelarvelisi ning õiguslikke meetmeid äh, rände tegevuskavas. Äh, volinike kogu tõi välja järgmise kuue kuu jooksul äh, tehtavatest operatsioonidest eh, nelja sektsiooni eh, lõikes. operatsioonilised meetmed, eh, eelarveline tuge, tugi Euroopa Liidu õiguse rakendamine ning kas see operatsioonide nimistu peab ajahambale vastu. meil on komisjoni esindaja meie hulgas siin täna ja ootame ülevaadet nendest prioriteetsetest tegevustest. siin on Laurent Michel, kes on siseasjade peadirektoraadist ja teil on sõna. Mm. Thank you, Mr Chairman, good morning to everybody. suur tänu, esimees, tere hommikust kõigile. kõigepealt ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et te kutsusite komisjoni esindaja seda teatist äh, siia esitlema. mul on väga hea meel, et äh, libekomisjon on äh, ka meie teatisele aega ja energiat pühendamas nagu te teate, uue rändetegevuskava eh, loomine oli Junckeri komisjoni üks kümnest prioriteedist tema poliitilistes suunistes. komisjon toona tuli välja kolmeteistkümnendal mail rändetegevuskavaga ja nüüd eh, oleme kokku pannud teatise, eh, mille eesmärk on Euroopa Liidu rändetegevuskava rakendada me oleme järgmiseks pooleks aastaks omad prioriteedid ette näinud. Äh, väga palju on äh, viimase viie kuu jooksul juba tehtud, aga paljut on veel vaja teha. Äh, see teatis on jaotatud kolme ossa, rääkisite juba sellest, operatsioonilised meetmed edasi, eelarve tugi ning kolmandaks Euroopa Liidu õigusaktide rakendamine kui lubate, siis keskendungi neile kolmele valdkonnale. esiteks operatsioonilised meetmed. Äh, meie peamine eesmärk on toimima panna kriisikeskused ning ümberjaotamismehhanism. libekomisjon äh, korraldas kuulamise äh, kriisikeskuste üle eelmisel nädalal, annan teile lisaülevaate, kui vajate seda selles teatises julgustab Euroopa Komisjon ka kasutama liikmesriike ära võimalusi, mis olemas on, näiteks tsiviilkaitsemehhanism ning äh, kiireloomulised abivahendid, aga äh, kasutada ka äh, kiiret piirivalveoperatsioone selleks, et toetada liikmesriike, kellel on vaja oma piiri kaitsel ja valvamisel abi edasi eelarveline tugi. järgmise poole aasta prioriteet on äh, pakkuda eelarvelisi vahendeid liikmesriikidele, kes kõige rohkem abi vajavad. nii et komisjon on äh, kiireloomulise abi suurendamise äh, taotluse teinud sada miljonit eurot aastaks kaks tuhat viisteist samuti toetame me agentuure, kellel on võtmeroll mängida ümberjaotamise otsuse elluviimisel ning kriisikeskuste juhtimist. nii et me oleme pakkunud äh, sada kakskümmend uut töötajat, kuuskümmend Frontexi jaoks, kolmkümmend Europoli ja kolmkümmend EASO jaoks. komisjon plaanib ka kuuesaja miljoni euro võrra Äh, toetada migratsioonifondi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. Äh, detailid eelarve üle järgnevad äh, diskussioonis hiljem. samuti toiduabi suurendatakse kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tasemele Maailma Toiduprogrammis, mikspärast Äh, vastavalt intervjuudele äh, Süüria inimestega, mis me oleme läbi viinud, äh, ütlesid, et üks surve neile Euroopasse tulemiseks oligi see, et toiduabi nendes riikides, kus nad viibisid, oli vähendatud drastiliselt. nii et me oleme palunud liikmesriike, et nad lisavahendeid leiaksid Maailma Toiduprogrammi jaoks humanitaarabi on ka kahesaja miljoni euro võrra suurendatakse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal selleks, et Äh, aidata pagulaste äh, jaoks leida vahendeid, nii toitu kui peavarju. Euroopa Liit suurendab ka toetust Süüria äh, fondi jaoks ning toetab Türgit, Serbiat, Makedooniat selleks, et tänase olukorraga toime tulla. lõpetuseks, mis puudutab Euroopa Liidu õiguse rakendamist, siis komisjoni plaan on survestada äh, Äh, asüüliaki elluviimist. Äh, nii et äh, rikkumismenetlusi oleme me avanud praegu kuni nelikümmend otsust üheksateistkümne liikmesriigi suhtes ja hoiame seda survet. me peame seisma selle eest, et asüüli ja migratsiooni akii kõik liikmesriigid ellu viiksid ning oluline on see, et äh, Dublini üleviimine Kreekasse tuleks äh, kinnitada kuue kuu jooksul. kui me tahame, et ümberpaigutusmehhanism äh, Kreekas toimima hakkaks, siis on meil vaja Dublini üleviimistega jätkata, kui see vajadus on. kokkuvõttes oleme me oma teatises ka öelnud, millised on järgmised õigusalased sammud. tahaksin viidata siin teatisele, mis puudutab piirikorraldust aasta lõpuni selleks, et Euroopa rannavalve ja piirivalvega tegeleda, Frontexi määruse äh, muutmine selleks, et Frontexit eriti tagasisaatmiste osas tugevdada, äh, Dublini määruse ülevaatamine, mis äh, märtsis paketina välja tuleb, koos ümberpaigutamise alalise skeemiga, mida ka libekomisjon eelmisel nädalal taotles, edasi legaalse rändepakett sinise kaardisüsteemi ülevaatamisega jällegi märtsis ning äh, lõpetuseks äh, inimkaubitsejate strateegia äh, uuendamine siia juurde tulevad eh, juba need meetmed, mis eelmisel nädalal libekomisjonis ka ette kantud said, eh, nimelt eh, ohutute päritoluriikide nimekiri, alaline ümberpaigutamismehhanism ning tagasisaatmine, tagasisaatmiste alaline tegevuskava. nagu te näete, tegemist on suure paketiga, mis ilmselt järgmistel kuudel meid, meie käed-jalad ka tegevuses hoiab Euroopa Parlament peaks kiiresti neid meetmeid äh, rakendama, te olete tegelikult need heaks kiitnud väga kiiresti, olete olnud äh, äh, kiiresti reageerivad ja loodame teie abile ka tulevikus, suur tänu! suur tänu, ütleb esimees teile kindlasti on kolleegidel küsimusi, nagu ma ütlesin, siis see teatis on ülioluline, see näitab meie esialgset kiireloomulist reaktsiooni alustan sellest, et kas saate lõpuks ka rääkida rohkem kriisikeskustest. tegemist on ilmselt äh, kõige olulisema äh, kriitilise esimese vastulöögi või reaktsiooniga. Äh, kolleegid ilmselt on minuga nõus, et kui see ettepanek tuli aprillis-mais komisjoni poolt, sellest räägiti uuesti juulis, siis tõesti praegu on Äh, arusaamisest vajaka, kui meie peaksime nüüd oma kodanikele, valijatele rääkima, kuidas see täpselt toimib, siis me ei saa seda teha, ma ei räägi siin eelarvelistest vahenditest, vaid ma räägin kriisikeskuste tegelikust äh, organiseeritusest, küsimus, kus need äh, luuakse Itaalias ilmselt ja teistes kohtades, aga kui me vaatame nüüd Kreekat või teisi potentsiaalseid kohti, siis meil on vaja rohkem detaile nende kohta. suur aitäh, et äh, Äh, lühidalt sõna võtsite, äh, see võimaldab meil head diskussiooni, aga meil on täna vaja rohkem informatsiooni äh, kriisikeskuste kui selliste kohta ja siis pöördun ka liikmete poole, ma olen kindel, et teil on küsimusi nii kriisikeskuste kui muu kohta. alustame siis Siili Vikströmist, olge hea. Thank you very much and aitäh, aitäh komisjonile selle teatise selgitamise eest täna hommikul on iseenesestmõistetav see, et Euroopal on vaja leida rohkem meetmeid, tagamaks seda, et Euroopa Liidu ametid on tõesti ka võimelised hakkama saama kõikide nende probleemidega, mille ees me seisame. me ei tohi ära unustada, et see on meie ühine probleem ja me peame nendega üheskoos tegelema. ja sellepärast ma toetan äh, komisjoni teatise Äh, üldised joonised, isegi kui ma leian, et äh, kõikide vajadustega ei ole arvestatud. ma saan aru, et väga tähtis on äh, kaasata ka need liikmesriigid, kes siiamaani neid ettepanekuid ei toeta. see on kõige tähtsam prioriteet selleks, et me praeguse küsimuse lahendamises ka tõesti tõsiseltvõetavaks jääksime pikaajaliselt on meil vaja struktureeritumat ja põhimõttelisemat arutelu vastutuste üle kogu Euroopas. milline on ametite roll, mi-, kui palju on meil vaja eelarvemeetmeid selleks, et äh, ametid oma ülesanded saaksid täita. me ütleme ikka ja jälle, et ta, see või teine amet või agentuur peab tegema rohkem, kuid me peame neile tagama ka vajaminevad äh, vahendid tegelikult äh, kõikidel ametitel on probleeme sellega, et neil ei ole piisavalt inimesi ja piisavalt raha. me ei saa seda lahendada ainult kulude suurendamisega Euroopa Liidu tasandil, sest me peame maksumaksjate rahaga ettevaatlikult ümber käima. me peame põhimõtteliselt liikmesriikide vastutuse üle vaatama, täpselt samamoodi nagu ka Euroopa Liidu oma. ja me peame nii vastutuse kui ka vahendid riiklikult tasandilt viima Euroopa Liidu tasandile. mina isiklikult olen veendunud, et me saame sellega parandada ka tõhusust ja tagada ka parema tulemuse ning isegi vähendada kulusid maksumaksjatele. aga selleks, et see kõik toimiks, tuleb meil tegeleda põhimõttelise küsimusega kas liikmesriigid või Euroopa Liit vastutavad välispiiride ja varjupaigasüsteemi eest Euroopa Liidus. ja sellepärast on mul väga hea meel komisjoni ettepaneku üle, et Frontexi mandaati laiendatakse juba selle aasta detsembrikuust, aga ma arvan, et täpselt sedasama on praegusel hetkel vaja teha ka Euroopa Varjupaigaametiga. komisjon on teinud ettepaneku leida seitsekümmend miljonit eurot Serbia ja Makedoonia toetamiseks. olen sellega täiesti nõus, et me peame neid riike toetama nende suurte probleemide lahendamisel need probleemid on tekkinud ka sellepärast, et naabruses olevad Euroopa Liidu liikmesriigid ei saa oma ülesannetega hakkama tahaksin teada, kas komisjon on ka teadlik sellest, et on väga tõsiseid süüdistusi politseijõudude ja ametivõimude vastu äh, selles osas, kuidas asüüli ja varju, asüülitaotlejaid ja migrante on Serbias ja Makedoonias koheldud nende poolt Neid süüdistusi on välja toonud Amnesty International, Human Rights Watch, vastavad ÜRO agentuurid ja need on ka raportites kirjas, et süstemaatiliselt on kasutatud füüsilist vägivalda ähm, varjupaigataotlejate kallal ja neid ka paljaks röövitud ja seda on teinud politseijõud täiesti karistamatult äh, samamoodi on äh, saatjata alaealised pistetud vangi, süstemaatiliselt on neid äh, üle piiri tagasi saadetud ja kuigi me teame, et Serbia ja Makedoonia probleemid on erakorralised ja neil on puudu vahenditest, loodaksin ma siiski, et komisjon on nõus sellega, et meil ei ole vaja lisavahendeid selleks, et, et äh, migrante mitte paljaks röövida või läbi peksta ma loodan, et komisjon tõstatab need tõsised küsimused äh, kõikides erinevates platvormides ja võimalikult kõrgel tasandil ka Serbia ja Makedoonia valitsusega, mitte ainult, kui me mõtleme kõrgetasemelisele konverentsile, mis toimub Lääne-Balkanil äh, juba järgmisel nädalal, kaheksandal oktoobril. see küsimus tuleb tõstatada. Thank you, Mr Coelho aitäh, härra Koelja, palun. <clears throat> aitäh, härra esimees. tere tulemast äh, komisjoni esindajale, suur tänu selle ettekande ja teatise eest, suur tänu ka komisjonile tehtud töö eest selles küsimuses. minu jaoks on täiesti selge ja suurem osa meie jaoks ka, et komisjon on selles küsimuses hästi hakkama saanud, aga probleemiks on hoopis nõukogu nõukogul on vaja ka otsusekindlusest ja nagu Cecilia Wikström minut tagasi just ütles, ootan ka mina liikmesriikidelt äh, seda, et nad äh, hakkavad täitma seadusi ja otsuseid ka siis, kui äh, nõukogus liikmesriik võib-olla nende meetmete poolt ei hääletanud. mul on konkreetsed küsimused komisjonile. komisjon rääkis eelarvest ja olen nõus sellega, mida öeldi. tahaksin meenutada, et sellel nädalal parlament muuhulgas tegi ettepaneku ähm, tagada kulude hüvitamine neljakümne tuhande pagulase äh, ümberpaigutamisest. kas see tähendab seda, et me praegusel hetkel kasutame võimalikult palju vahendeid ära ja tulevikus, kui meil tekib sarnane probleem, siis meil enam vahendeid ei ole? mulle tundub praegusel hetkel, et me ei räägi siin mingist uuest rahast, vaid me räägime sellest, et me lihtsalt eelarvevahendeid paigutame ümber ja ka kasutame võimalikult palju ära kohe perioodi alguses. räägiti Süüriast, Türgist, kas komisjon võib meie kojale kinnitada, et tehakse kindlate inimestega Türgist koostööd või me lihtsalt äh, saadame raha sinna, teadmata, mis sellest saab. minu kolmas küsimus puudutab äh, Dublinit. on täiesti ilmselge, et Dublini süsteemi tuleb muuta. miks siis äh, komisjon praegusel hetkel siiski soovib ümberpaigutamist Kreekaga läbi viia järgmise kuue kuu jooksul, kas komisjon eeldab, et äh, me aitame Kreekat või näitame ainult üles solidaarsust Kreekaga järgmise kuue kuu jooksul? nüüd äh, liikumised. ma olen öelnud, et nii esmase kui ka teisene liikumine on väga tähtis selleks, et selle kriisi vastu võidelda vastavalt äh, komisjoni nõu-, infole kolm erinevat agentuuri on läbi viimas uuringut äh, teiseste liikumisvoogude kohta. ja minu viimane küsimus puudutab äh, Schengenit. komisjon on juba praegusel hetkel kasutamas seda uut Schengeni meedet ja sellega tagasisaatmisotsused, äh, varjupaigataotlejate inimõiguste kaitsmine, on küsimused, mida on võimalik hinnata, kas komisjon kavatseb äh, neid meetmeid ka tõesti kasutama hakata? aitäh, järgmisena me oleme Björk. aitäh! ma ei ole nii positiivne kui eelkõnelejad, mulle valmistab vägagi palju muret see, et me liiga palju kohandume nende liikmesriikidega, mis äh, ajavad äh, sõrgu vastu. ja see ei ole ju eesmärgiks, meie eesmärgiks ei pea olema kõige väiksema ühise nimetaja leidmine. meie eesmärgiks peaks olema see, et me vaataksime, kuidas Euroopa saaks rohkem panustada äh, Äh, varjupaigataotlejate vastuvõtmisele. kui on liikmeid, kes ei soovi kaasa teha, siis no nemad ei tee kaasa, aga meie eesmärgiks peaks olema see, kuidas rohkem varjupaigakriisis ära teha ja kui nüüd komisjoni teatist äh, lugeda, siis ma sealt seda ei leia mulle tundub, et see ei ole varjupaigataotlejate poolt, vaid otse vastupidi nende vastu, et nad ei tuleks siia ja mulle tundub, et see on komisjoni põhiliseks eesmärgiks nii et minu arvates on meil tegemist süsteemi viga, Frontex, Europol tagasipöördumine, äh, paljaks röövimine, see kõik äh, on täiesti normaalne, aga minu arvates ei ole see kooskõlas solidaarsusega, mida inimesed on Euroopas üles näidanud, ei ole kooskõlas Euroopaga, mida inimesed soovivad, ei ole legaalseid äh, koridore mainitud siin, ei ole räägitud midagi Dublini ümbervaatamisest, nii et meil on vaja rohkem tagada äh, Ähm, legaalset ähm, pääsu ja ka Dublin vastavalt üle vaadata. mulle tundub, et siin on vägagi instrumentaliseeritult inimkaubitsusele keskendutud äh, nad ei ole põhiliseks probleemiks ja kasutada nüüd inimkaubise selleks, et üles kutsuda looma julgeoleku ja kaitsepoliitika missiooni, see minu arvates ei ole absoluutselt proportsionaalne ja on ka äh, ebasiiras. tahaksin komisjonilt teada, et kui te nüüd ütlete, et kuue kuu jooksul te arvate, saame me need inimesed Kreekasse tagasi saata. kolmsada seitsekümmend tuhat inimest on jõudnud Kreekasse viimase kuue kuu jooksul äh, ja nende edasi, neist edasiliikujaid on olnud väga vähe ja nüüd te ütlete, et kuue kuu jooksul hakkame sinna veel neid inimesi tagasi saatma. mis puudutab Ungarit, siis ma leian, et me peaksime äh, Äh, Ungari osas Dublinit mitte kasutama, minu arvates Rootsist äh, inimeste tagasisaatmine Ungarisse tähendaks seda, et me tegelikult ei pea kinni varjupaigataotlejate inimõigustest. nii et ma tahaksin komisjoni käest teada, mida teie arvate äh, Dublini peatamisest, et kuidas me saaksime neid probleeme lahendada, sest muidu võib meil tekkida väga suur probleem aitäh, kallid kolleegid, ma panen kõnelejate nimekirja kinni, sest saame aru, et tegemist on üksikasjalike küsimustega ja me soovime ka tõesti üksikasjalikke vastuseid komisjonilt. nii et palun andke veel käega märku, kui te soovite sõna saada, kui te ei ole veel märku andnud, sest nimekiri läheb lukku. kes soovib veel sõna saada, andke palun märku. ei, mitte. siis Katrina Tšinitsi nüüd on nimekiri kinni, nii et palun ärge rohkem sõna soovige, meil on veel üks Schengeni küsimus ja Katariina äh, Tšinitši on siis viimane ja härra Kõõghoop järgmisena. aitäh, härra esimees, ma teen hästi lühidalt. kõigepealt, mul on väga hea meel selle üle, et vahendeid äh, leiti eriti just Frontexi jaoks, aga ka Europoli jaoks me oleme kuulnud Europoli direktorilt äh, veel üsna hiljuti, kui suure surve all nad on ja ma ole, ei ole üldse nõus äh, viimase kõnelejaga. see kuritegelik äh, jõudude võrgustik, mis kasutab ära varjupaigataotlejaid, nendega tuleb tegeleda tõhusamalt, meil on vaja tugevamat Europoli meil on vaja Europoli, mis on valmis ka tõesti äh, koordineerima ja tegema koostööd politseijõududega teistes riikides, nii et äh, kui me räägime politseijõudude koostööst, siis tegelikult Europolil on tõesti väga palju äh, võimeline tegema selleks, et sealsete riikide ametivõimude eesmärke täita samamoodi nagu ka meie oma ja tõesti, mul on väga hea meel, et selleks lisavahendeid leiti. aga me räägime siin sellest, mis on paberil, väga tore näha, siin sada miljonit siia, sada miljonit sinna, aga mida mina tahaksin ja ma arvan, et meil on vaja ka tagasiside selle kohta, et need vahendid, mida me eraldame või soovime eraldada, et neid vahendeid ka korralikult kasutatakse, et neid ei suunataks ümber et me tõesti jälgiksime väga täpselt, et äh, seda raha kasutataks ka sellel eesmärgiks, milleks ta eraldati. liiga tihti, liiga paljud äh, Euroopa Liidu programmid on sellised, mille puhul me näeme, et kas raha pole üldse kasutatud või seda raha on kasutatud hoopis teisel eesmärgil. ja meil ei ole üldse läbipaistvust rahade kasutamise puhul. nii et sellepärast ma oleksin vägagi huvitatud sellest, et me mitte ainult ei kiidaks seda kõike, vaid et me tõesti ka jälgiksime väga täpselt, kuidas neid vahendeid kasutatakse ja kuidas seda raha jagatakse ja milleks täpselt kasutatakse. aitäh, järgmiseks Peeter Niidermüller, palun. aitäh. kolm lühikest märkust kõigepealt olen täiesti nõus härra Kirkhobiga meil on vaja tagada läbipaistvust nende vahendite kasutamisel, tegemist on suurte summadega, tegemist on Euroopa maksumaksja rahaga ja nemad muidugi tahaksid ka täpselt teada, kuidas me äh, seda raha kasutame. ja sellepärast on see üks kõige tähtsamaid punkte. teiseks, ma saan aru, tegemist on äh, otsekohese abiga just äh, nendele, kes ümberpaigutamise ees hoolitsevad ja Frontexi operatsioone ellu viivad, aga meil peaks olema ka keskpikaline strateegia, kui me räägime eelarverahast. ja sellepärast tahaksin teada, mis saab äh, lõimimisest, kust leida vahendid inimeste lõimimise protsessiks. küsimus ei ole mitte ainult selles, kuidas seda Euroopa Liitu tuua Euroopa Liidu liikmesriikidesse. küsimus on selles, et mis saab nendest pärast seda, kui nad on siia jõudnud. nii et tahaksin komisjonilt teada, äh, millised plaanid on eelarve kohta selles osas, kuidas inimesi paremini hiljem integreerida me räägime ühisest Euroopa poliitikast selles valdkonnas, aga me teame, et on teatud liikmesriike, mis on täiesti avalikult öelnud, et nemad ei kavatse sellest äh, ühisest süsteemist osa võtta. mida komisjon mõtleb äh, finantsabi ja finantstoetuse kohta nendele riikidele, mis on täiesti avalikult välja öelnud, et nemad ei kavatse selles süsteemis osaleda. aitäh! aitäh! järgmisena Birgit Sippel, palun! aitäh, härra esimees! väga palju asju on juba ära öeldud ja väga palju küsimusi on esitatud, ma ei hakka neid kordama. ma tahaksin tulla välja kahe-kolme lisamärkusega. komisjon ütles, et äh, nad tulevad toovad välja ettepaneku Dublini ülevaatamise kohta. see tegelikult ei ole kõige tähtsamaks sammuks. kriisikeskuseid, kiirregistreerimiskeskusi tuleb kasutada selleks, et kõik pagulased registreeritakse ja siis me paigutame nad ümber. see võib olla nii-öelda uus osa selles uues loos. tahaksin teada tõesti ümberpaigutamise kohta tõesti, inimkaubitsejad teenivad kahelt poolelt, nad pakuvad, nad lubavad inimestele äh, kokku pudrumägesid nendele, kes mitte kunagi ei saa varjupaika Euroopa Liidus. ja teiselt poolt on need, kellel on vaja abi, kes täidavad varjupaiga kriteeriumid, pöörduvad inimkaubitsejate poole, sest neil ei ole mitte mingit muud võimalust varjupaiga saamiseks nii et meil on vaja rohkem turvalisi ja legaalseid koridore ja ümberpaigutamine võib olla üheks võimaluseks. tahaksin siin teada rohkem komisjonilt ja eriti liikmesriikidelt. kui me räägime turvalistest äh, koridoridest äh, töökoha leidmiseks, siis mind üllatas see, et räägitakse sinise kaardisüsteemi ülevaatamiseks, jah, äh, teatud liikmesriikidel on praegu juba töömigrante vaja, teistel mitte, kuid pikaajalises perspektiivis on meil kõigil vaja. aga meil ei ole siin vaja mitte ainult teadlasi, miks me räägime ainult siin sellest ühest väikesest osast sinisest kaardist, sellest ei piisa. ja siis küsimus ka selle kohta, kuidas raha kasutatakse olen kuulnud väga palju erinevaid asju nii Türgi kui ka Aafrika fondi kohta osa sellest rahast, mis nendele riikidele läheb, seda tuleks kasutada piiride valvamiseks. nii et minu küsimus on järgmine. kui me kulutame raha piiri valvamiseks, siis kuidas seda äh, pidada migratsiooni juurte vastu võitlemiseks, nii et ka selle kohta tahaksin ma saada rohkem informatsiooni. ma tean, et ma ei peaks komisjonide sõnavõtte kommenteerima, aga tõesti olen nõus sellega, mida öeldi sinise kaardi kohta, see kuue kuu pakett äh, ja selle paketi raames tundub see tõesti olevat kuidagi naljakas ja tahaksin teada, miks komisjon on selle ettepaneku teinud. järgmine kõneleja, Anna Koomes. olen nõus Cecilia murega see, kuidas Makedoonia ja Serbia politseijõud tegutsevad, aga ma arvan, et me ei ole väga tõsiseltvõetavad, kui me selle küsimuse Serbia ja Makedooniaga tõstatame samal ajal, kui me ei tõstata Ungari küsimust, see on täiesti äh, uskumatu lugu, kuidas ühes Euroopa Liidu liikmesriigis inimõiguseid rikutakse, neid inimõigusi, mis on ka äh, pagulaste konventsioonis kirjas ja mina olen üks nendest, kes leiab, et tegemist on suure skandaaliga, et komisjon ei ole mitte midagi teinud. komisjon peab hoolitsema lepingute täitmise eest äh, vastavalt artiklile seitse olen täiesti nõus nende küsimustega, mida tõstatas Carlos Coelho. et me siin praegusel hetkel tõesti lihtsalt kasutame kohe perioodi alguses raha ära selleks, et äh, probleemiga tegeleda. aga see läheb kaugemale kui raha küsimus, see puudutab kõige lihtsamat koordineerimistööd Euroopa Liidus, Euroopa Liidu agentuurides, ametites ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel ning ka liikmesriikide vahel. ja see, mida ma praegu näen, on äh, väga vähe nõukogu lihtsalt tahab inimesed tagasi suruda. see tuleb väga selgelt viimastest avaldustest välja, aga põhiline koordineerimistöö, mis peaks praegu toimuma selles õudses kriisiolukorras, seda ei ole mitte kuskilt näha. ja siis ka viimane kord, kui ma käisin Iraagis ja Kurdistanis, mind tõesti šokeeris see, et ma käisin seal üheksa kuud pärast seda, kui käisin seal esimest korda jaanuarikuskil käisin jesiitide ja kristlaste laagrites, mida meie rahastame, EKO peadirektoraat ja ÜRO allorganisatsioonid on täiesti šokeeriv, et äh, koolid ei ole ikka veel tööle saanud nendes laagrites, kuigi need laagrid on täis lapsi ja noori inimesi ja need pagulased, kellega ma kohtusin äh, ühes kristlaste laagris, seal on kolm tuhat perekonda, kes Jordaania ja Türgi kaudu on sealt juba lahkunud, nad ütlesid, et põhiline põhjus, miks nad ära lähevad, on see, et nende lastel ei ole mitte mingeid tulevikuväljavaateid. Neil ei ole mitte mingit võimalust äh, oma kodudesse tagasi pöörduda, sest Mosulis ja mujas ISIS on nende majad üle võtnud ja nende lastel ei ole mitte mingit võimalust minna kooli. ja see on üks põhja, põhjuseid, miks nad tulevad. meil on tõesti EKO peadirektoraadis seal inimene, kes tõesti suurepärast tööd teeb, kuid EKO peadirektoraadi inimesed äh, arenguabi vahendeid ei saa kasutada, need on aga vahendid, mida võiks kasutada koolide avamiseks, nii et äh, tõesti, meil ei ole siin piisavalt koordineerimistööd ja peale selle Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel, mis on seal ka esindatud, millel on seal konsulaadid, ei tee omavahel koostööd ja mis peaksid hädaolukorras abi andma. kaasa arvatud ka julgeolekut abi. ja see on üks põhjuseid, miks ma ütlesin, et ma olen väga-väga pahane liikmesriikide peale, et nad teevad nägu, nagu nad tõesti tegeleksid nende küsimustega, aga tegelikult ei tee ja inimesed muudkui põgenevad sealt nii et see sisemise koostöö koordineerimise puudumine meetmete ja vahendite puhul on see, mis tuleb tagada, mida siiamaani pole tehtud, mis siiamaani ei toimi, viimase vii-, üheksa kuu jooksul vähemalt mitte, sest mina ise oma silmaga nägin seda. ühes väga tähtsas äh, piirkonnas, milleks on siis Kurdistan Iraagis. aitäh! Kristiin suur tänu, härra esimees, ütleb proua Bonifay, ma tahaksin komisjoni tänada selle teatise ähm, tutvustamise eest, aga ma olen väga tänulik neile selle eest, et nad on äh, võtnud endale kohustuse ähm, pagulasi kaitsta ja rändevoogudele rohkem tähelepanu pöörata, aga nii nagu kolleegid ütlesid, nüüd on tegelikult äh, pall äh, liikmesriikide väljaku poolel, nad peaksid äh, oma tegevuse, tegevust kiirustama, kõik liikmesriigid, sealhulgas ka Ungari, peavad selle teatise sätted ellu viima olukord on kriitiline ja tuleb tagada seda, et me tegutseksime otsusekindlalt ja et need meetmed rakenduksid nii kiiresti kui võimalik ja parimates tingimustes. eriti valvas peab olema kriisikeskuste loomise osas, äh, sellepärast et see on tekitanud väga palju küsimusi äh, varjupaiga taotlejate, immigrantide, inimõiguste kaitse kontekstis väga oluline on rohkem koguda raha selle humanitaarkriisi haldamiseks, seda ütleb ka teatis äh, selleks, et raha oleks võimalik ÜRO inimõiguste ähm, voliniku ametkonnale ja toiduabile anda ka Süürias ja see, mis toimub Aafrikas, äh, selles osas tuleb samuti humanitaarmeetmeid äh, tõsta. aga kõik need meetmed on mõttetud, kui liikmesriigid oma vastutust kanda ei võta. tuleb leida ühtne vastus äh, ühistele probleemidele see ei ole selge kõikidele liikmesriikidele ja senikaua, kuni nad sellest aru ei saa, tuleb neid kritiseerida. mis on komisjonil täna meetmed äh, käes ja millega suruda liikmesriigid sinnamaani, et nad hakkaksid täitma meetmeid, kuidas tagada seda, et liikmesriigid lähtuvad nendest otsustest, mis võeti vastu ja neid austavad ja kolmandaks, kuidas tagada see, et liikmesriigid äh, lisaks Prantsusmaale ja Hispaaniale ka teised panustaksid Aafrika fondi äh, rahastamisesse ja need liikmesriigid, kes on vastu ümberasustamisele, kuidas panna neid äh, oma kohustustest lähtuma, suur tänu. suur tänu, proua Koratsa pilt. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada komisjoni teatist, on ilmselge, et komisjon pühendunult üritab kontrolli alla saada selle pagulaskriisi ja tahaksin äh, tervitada ka seda, et komisjon on rikkumismenetluse alustanud ja ma tõesti loodan, et nad lähevad sellega lõpule ja et kõik liikmesriigid tõesti hakkavad varjupaigapaketi kõiki sätteid täitma, meil on reeglid paigas, ühtne poliitika on paigas, äh, juriidilised meetmed on meil käes, aga nüüd on vaja liikmesriikide poliitilist tahet see ellu viia ja vahendeid on meil ka ühiseid, tuleks kasutada inimeste äh, kaitsmiseks nende liikmesriikide osas solidaarsuse ülesnäitamiseks, kes tunnevad ennast liigse surve all. mõned märkused. ümberasustamine. see on viis, kuidas me pakume nii-öelda maantee ääres inimestele võimaluse tegelikult ohutult, äh, ohutult majutada, nii et ümberasustamine äh, ei peaks olema mitte ainult kohustuslik, kohustuslik ehk siis teisisõnu mitte vabatahtlik, sest et vabatahtliku süsteemi all seal ei tee keegi midagi, see süsteem peab olema sidus. Äh, härra esimees, äh, ma tahaksin äh, väga täp-, väga selgelt siin välja öelda, et mina arvan, et inimesi tuleks inimväärselt kohelda, kui nad on teel Euroopasse, kui nad on Euroopa välispiiridel, kui liikmesriigid tunnevad, et nad on liigse surve all, siis tuleb neid aidata. üleliigse jõu kasutamise juhtumid tuleks kõik võtta Euroopa Komisjonis vaatluse alla kui see on äh, vastavuses äh, või ei ole vastavuses Euroopa Liiduga, nüüd need kriisikeskused, härra esimees, me peame tõesti siin minema nüüd üle vaatlejatelt tegutsejatele. me peame väga selgelt liikmesriikidega koos kokku leppima, milline on pädevuste jagamine selleks, et topelttööd vältida, aga vältida ka seda, et liikmesriigid lähevad närvi ja tunnevad äh, justkui, et tegemist oleks nende kontrollimisega, äh, mitte nende aitamisega, nii nagu tegelikult esialgu on ette nähtud aga mul on väga kahju, et komisjon sellele sinisele kaardile siin viitab. sinine kaart on täiesti legaalne viis, kuidas inimesed Euroopasse saavad ja saavad siin tootada. pagulased, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele või majandusmigrandid, äh, need inimesed kõik tuleb tööle saada kui äh, neile Euroopas äh, peatumise luba antakse. ja härra esimees meie ajastu kangelasteks pean mina, teate keda, proua Björk? Paolo Petsuti, mereväe admiral, kes juhib äh, Mare Sicuro operatsiooni, tegemist on kõrgetasemelise sõjaväelise operatsiooniga, jumal tänatud, kui sina oleksid seal paadi peal keset äh, ulpimas, keset Vahemerd, siis sul oleks küll hea meel, kui sa näeksid Itaalia mereväge või üht, ükskõik keda, kes sind tuleb päästma ja see vasakpoolne ideoloogia, mida siin levitad, on häbiväärne. Te elate nagu Alice imedemaal need pagulased, keda meie nägime paar nädalat tagasi nendes sadamates, need inimesed on väsinud äh, ja ainus energia, mis neil veel üle oli, oli plaksutada, kui nad nägid, et Itaalia merevägi neid päästma tuli kuidas Jumalale, Jumal võtaks sa neid inimesi, päästjad, oled üldse Vahemerel käinud? ma olen itaallane, tean väga hästi, milline see asi seal välja näeb. Vahemerel on suured lained, sellised kõrgetasemelised operatsioonid, nagu meie nägime, sellised päästeoperatsioonid helikopterite alustega ja kus päästetakse inimesi iga päev lõpeta see vasakpoolne ideoloogia. Vahemerel ei ole mingisuguseid probleeme selle ühisoperatsiooniga, Triton, ei ma ei ole lõpetanud, härra esimees, mul on kõrini. inimesed surevad seal äh, merel ja see sõjaväevastane retoorika on täiesti vastuvõetamatu. kui me nende kaubitsejate üle kontrolli ei saa, siis inimesed ainult surevad ja selline vasakpoolsete moraalitsemine on täiesti vastuvõetamatu. vabaühenduste kogukond, kellega me kohtusime, kõik ütlesid, et äh, me, see äh, Itaalia sõjaväe toetus äh, on nii oluline, et ilma selleta ei oleks neil üldse võimalik tegutseda ohutult, mine vaata ise. suur tänu, ütleb härra esimees, ma sellist öö, kemplemist keset arutelul rahvasaadikute vahel ei toeta kõigil on õigus öelda, mida nad tahavad, no hea küll, kui teile selle meeldib, siis palun, Samala Björk. kõnelejad räägivad äh, segamini. härra Koratsepild ütleb, mul on demokraatlik õigus rääkida kellegagi, kes ei kuulu minu erakonda ja teda kritiseerida. härra esimees ütleb, jah, teil on täiesti õigus, teil see õigus on, aga proua Björgil on nüüd ka õigus vastata Anna-Maria Koratsa-Pilt ja mina oleme sellest rääkinud ka Rootsis. Alice imedemaal, no mina küll Alice ei ole. vasakpoolsed, ma tean teile, eh, Anna-Maria, teile vasakpoolne ideoloogia ei meeldi, see ei üllata kedagi, aga meie kolleegid on täna Rootsis rongijaamades, võtavad vastu neid inimesi, kes otsivad äh, varjupaika, nad ei ole teie ridadesse kuuluvad inimesed. vasakpoolseid ideoloogiat on ka tänases Euroopas vaja ja kui ma ütlen, et, et ma ei taha, et Vahemere muutub militaarpiirkonnaks, siis see ei tähenda seda, et ma ei taha, et merevägi seal tegutseb. ma ütleks, mina ütlesin seda, et ma ei taha, et tegemist on ÜVJP missiooniga ja see on hoopis teine asi ma ei taha, et seda pagulaskriisi kasutatakse Vahemere militariseerimiseks ära. ma tahan, et Itaalia merevägi äh, peaks vastama Itaalia rannikuvalve tsiviilkorraldustele. Nad peavad olema, äh, nad on praegugi äh, tsiviil ära korra see pilt. loomulikult kaitseministri räägivad segamini, esimese proua korra see pilt niimoodi ei lähe, sul oli pikk äh, kõneaeg, proua Björk vastas kogu lugu. lõpetage ära. ausõna. proua Koratsapilt jätkab, rannikuvalve Itaalias ongi sõjaväe all. lõpeta ära, ütleb härra esimees. proua Tšinnitši saab järgmisena sõna, viimasena, suur tänu suur tänu, härra esimees. pagulasteema, delikaatne teema ja loomulikult äh, kriitilise tähtsusega. on siin üles kutsutud kõiki äh, üle, liikmesriike näitama üles solidaarsust. Nad peavad midagi ette võtma selleks, et lahendada rändeproblemaatikas tõusetuvad äh, kõige suuremad raskused, väga palju on juba ära öeldud. komisjon peaks andma lisainformatsiooni kahe asja osas, millest on räägitud parlamendis. ja mille osas parlamendil on oma sõna öelda kaasa. nimelt, Dublini määruse ülevaatamine, revisjon ja teine asi, mis on põhimõttelise tähtsusega minu meelest, kui me tahame selle rände küsimuse kuidagi kontrolli alla saada pikemas perspektiivis, on seaduslike rändekanalite arendamine. me peame loomulikult keskenduma ka kuritegelike operatsioonide, organisatsioonide vastu võitlemisele, kes äh, ära kasutavad kahjuks äh, neid inimesi. Frontexi ja Europoli vahendite tõstmine on oluline ja nende kaitse on väga tähtis. ja Eurojusti äh, suutlikkust tuleks samuti tõsta. Need on kõik teemad, mis minu meelest on ülitähtsad kui äh, me tahame rändepoliitikale läheneda kõikehõlmavalt. viimane märkus, millele viitasite teie ise, härra esimees, on kriisikeskused. kriisikeskused äh, on loodud Itaaliasse, nad võivad äh, kanda tõesti väga tähtsat rolli süsteemses võitluses smugeldamise vastu ja ma tahaksin lisainfot nende kriisikeskuste kohta saada. Neil on vaja raha aga lisaks sellele ka teisi vahendeid, mitte ainult rahalisi vahendeid, nii et palun lisainfot. suur tänu. üsna mitu saadikut on nüüd palunud sõna, on võtnud sõna härra Michel põhimõtteliselt selle kohta, kuidas need vastuvõtukeskused või need kriisikeskused välja hakkavad nägema tahaksin selgitada seda, mida ma ütlesin alguses. väga palju kirjas ei ole selle kohta härra Kirkhope ja härra Niedemüller küsisid väga selgelt selle kohta, et kuidas neid rahastatakse, selle kohta midagi on imbunud, aga ei ole tegelikult infot selle kohta, kuidas see asi välja näeb tegelikkuses, kes seal töötab, kes seal koostööd teeb. Ähm, nii et see punkt oleks väga huvitav, kes vastutab äh, selle eest, kui ametid ja agentuurid hakkavad koostööd tegema, nii nagu nad varem ei ole koostööd teinud. Need on need küsimused, mis meile esitatakse ka Äh, saadikutena, nii et järgmise poolaasta jooksul, nii et palun. Teil on nüüd üsna, üsna palju aega vastata nendele küsimustele, nii et palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt kriisikeskused. Nende osas olud muutuvad kogu aeg, me oleme saatnud komisjonist erisaadikud direktorite tasandil Itaaliasse ja Kreekasse kes siis koordineerivad äh, seal äh, meie agentuuri tegevust. Need, nad on seal praegu siis kohal äh, ja lepitakse kokku veel viimastes tehnilistes aspektides, et mis on erinevate ametite ja agentuuride roll nende kriisikeskuste puhul me ei ole sugugi ainult vaatlejad, nii nagu ütles proua Corazza Pilt, vaid äh, me tahame ka segutada, praegu tegutseda juba on Frontexi meeskonnad kohal, kes võtavad sõrmejälgi, ähm, registreerivad neid, äh, jagavad nendele infot, EASO, kes ähm, annab lisainfot, Dublini üksus äh, Roomas, sideametnikud Europolilt, Katanias näiteks sadamas ja samamoodi äh, Kreekas Piraeussul, Piraeussusel äh, ja mm, nemad annavad siis täpsemat infot selle kohta, kuidas see asi hakkab rakenduma ja üsna pea peaks teieni jõudma ka dokument tekkinud olukorra, äh, praeguse olukorra kohta. aga protsess on käima lükatud ja esimesed inimesed asustatakse ümber praegu esimestesse liikmesriikidesse, nii et, et seal see töö käib igapäevaselt. proua Vikströmi küsimus Makedoonia kohta, Füürami kohta täpsemalt, kui nüüd õigesti öelda, ja Serbia kohta. me teame väga hästi, et mõned politseiametnikud ei ole käitunud korrektselt ja et äh, on röövitud äh, vara mõnedelt äh, pagulastelt, ma olen kohtunud Human Rights Watch organisatsiooni esindajatega ja olen sellest rääkinud. väga oluline on see, et me Lääne-Balkani kohtumise kaheksandal oktoobril Luksemburil, nende, Luksemburis nendest asjadest räägiksime ja see kindlasti on päevakorras punkt, üks võtmepunktidest loomulikult äh, Serbiat äh, ja Füüromit äh, tuleb toetada, arvestades seda, millise surve alla nad on sattunud. aga kõige parem reaktsioon oleks see, kui ümberasustamise skeem hakkaks tööle. kui inimesed viiakse Kreekast otse üle kuhugi mujale, ei peaks nad kõigepealt tulema läbi Serbia ja Füüromi selleks, et jõuda Rootsi või kuhugi mujale liikmesriiki. Nad viidaks Kreekast kohe liikmesriiki üle ja see äh, mõjutaks otseselt neid rändevoogusid. aga olgem ka realistlikud, Kreeka saartel me näeme äh, väga erinevatest marsruut, erinevaid marsruute, mis sinna koonduvad, mitte ainult iraaklased või süürlased ei tule, vaid väga palju inimesi on, kes tulevad äh, äh läbi Lääne-Balkani, tegemist on majandusmigrantidega üsna tihti Äh, ei ole tegemist ainult süürlaste, eritrealastega või iraaklastega. härra Coelho küsis eelarve kohta. Äh, libekomisjoni päevakorda on täna lisatud üks lisapunkt, kus siis detailselt räägitakse eelarvest aga siin me osaliselt oleme seganud neid meetmeid, oleme eelarveridade vahel vahendid üle kandnud, aga ka osad vahendid rahastamisperioodil ettepoole toonud, aga kolleegid pärast räägivad täpselt arvudest. Dublin ja Kreeka, miks kuus kuud? selle küsimuse esitas ka proua Björk, aga natukene teise, teise nurga alt, miks Kreeka tuleks Dublinisse tuua ja jätta. selleks, et see ümberasustamise skeem toetaks, peab olema võimalik inimesi ka Kreekasse tagasi saata. niimoodi see on lihtsalt. miks? sest mis oleks muidu üldse Kreeka valitsuse motivatsioon äh, ilma Dublinita? ümberasustamine on kallis, vastuvõtukeskused on kallid, äh, kui inimesed lähevad kohe edasi Lääne-Balkanile, ja neil ei ole võimalust tagasi pöörduda Kreekasse Dublini all siis, mis peaks olema üldse Kreeka valitsuse motivatsioon, aga ka migrantide endi jaoks. kui nad teavad, et ainus viis äh, kuhugi mujale liikmesriigi jõuda on läbi ümberasustamise, siis nad jäävad paigale ja nad asustatakse ümber, kui nad teavad, et nad äh, saadetakse sinna liikmesriigi, kuhu nad tahavad siis kui nad on, lähevad näiteks Saksamaale ja kui nad Saksamaale jõuavad, neid tagasi Kreekasse ei, ei saadeta, siis, siis nad jäävad, aga kui me teame, et kui nad teavad, et see ei ole võimalik, siis nad ei taha, et neid ümber asustatakse ja nõuavad, et nad ei keelduvad minemast Poolasse või kuhugi mujale loomulikult tuleb teatuda, teatud, täita teatud tingimused, et Kreeka oleks Dublini all uuesti. Strasbourgis kohus otsustas, et meil on vaja Dublinit täita ja selleks peab äh, olema tagatud äh, õiged tingimused, mis tähendab seda, et Kreeka peab täitma Euroopa Liidu seadusandlust, peab äh, korralikud majutustingimused pakkuma Äh, väärikalt kohtlema pagulasi ja nii edasi, nii et Kreeka peab tulema tagasi Dublini süsteemi alla. ja see on üldiselt seotud järgmise küsimusega, härra Coelho küsimus teiseste liikumiste kohta. selleks, et seda vältida, peab Dublin äh, käima minema. kui inimesed teavad, et nad saadetakse tagasi, siis välditakse sellega edasiliikumist nad teavad, et praegu, kui nad saavad edasi minna kuhugi järgmisesse liikmesriiki, siis nad, siis nad sinna ka jäävad ja neil tagasi ei saadata, aga see tagasisaatmine peab toimima. Europol on läbi viinud ka ühe uuringu selle kohta ja see peaks ka olema juba kättesaadav. EASO praegu ähm, koostab ka uuringut äh, selle edasiliikumise kohta ja info jõuab teieni siis, kui need aruanded on valmis. nüüd Schengeni hindamismehhanism äh, see on kindlasti üks nendest vahenditest, millega on võimalik kasu, koguda infot tulevaste rikkumismenetluste käivitamise jaoks. see on kõige parem viis, kuidas tagasisaatmise kohuse täitmist äh, kontrollida. nagu te teate, komisjon varem takistas äh, rikkumismenetlusi oma kontorist, äh, meie elevandiliu tornis seal Home peadirektoraadis öö, nüüd on aga see Schengeni süsteem hindamise all ja see on, see on võtmetähtsusega süsteem äh, meile info kogumiseks. ja see on äh, ka lahendus, kuidas äh, aren-, jagada paremaid võimalusi liik-, vahend-, meetmeid liikmesriikide vahel. Schengeni osas koostame me aruande iga kahe aasta tagant ja järgmises aruandes on siis ka sees juba Schengeni hindamis- an-, analüüsi tulemused, see on alles käima lükatud ja anname teile siis nii palju lisainfot selle kohta kui võimalik läbi meie aruande. proua Björg, ma tahtsin lihtsalt välja tuua seda, et meil on vaja tasakaalus paketti. me ei räägi siin mitte ainult legaalsetest marsruutidest Euroopasse või rõhuvatest meetmetest, ei, see on kompaktsem asi, me peame päästma elusid ja mõtlema ka kaitse- ja julgeolekupoliitika missioonidel, me ei saa lasta smugeldajatel tegutseda edasi, nii nagu nad on teinud seda seni. aga tasakaal tuleb saada, härra Kirkhope küsis raha kohta. kas raha kulutatakse hästi? Teil oli juba arutelu otsingu ja päästeoperatsioonide kohta sellel aastal Tritoni eelarve, minu meelest küll raha kulutati hästi, kui te vaatate, mis sellega saavutati. ja kui nüüd vaadata seda, kui palju me küsime lisavahendeid, siis äh, peaasjalikult läheks see lisaraha kriisikeskuste käimalükkamiseks, äh, selleks, et ameteid toetada ja et meie kriisirahastut äh, toestada ja kõige paremini kasutataksegi seda raha läbi kriisirahastu, sest et sellega me saame otseselt midagi ära teha ja see on ka asi, mille puhul komisjon saab ettekirjutusi teha selle kohta, kuidas raha kulutatakse. nii et minu meelest on väga kasulik, kui kriisirahastut suurendada. härra Niedermüller, raha jällegi integratsioonile suun-, suunatavad vahendid, see on väga oluline küsimus, see on, see on järgmine samm praegu võtame need inimesed vastu ja nad tuleb kuidagi lõimida ühiskonda. tõsi see on, äh, integratsiooni eelarve ei suurene selle programmi all, aga riiklikes kavades äh, liikmesriigid on ette näinud integratsiooniprogrammide jaoks vahendid ja ma arvan, et järgmisel eelarveperioodil äh, peaks see olema kindlasti arutelul, et integratsiooni osa peaks olema kõrgem, kuna see on tuleviku jaoks oluline nüüd teie küsimus selle kohta, et liikmesriigid ei täida õigustikku, mida teha? meie praegu ei ole otsustanud peatada liikmesriikidele saadavaid vahendeid, kes õigustikust kinni ei pea, vaid oleme käivitanud tavapärased rikkumismenetlused. kui liikmesriik ja see üks nendest on ka teie koduriik, ei täida õigustikku korrektselt, siis äh, käivitatakse rikkumismenetlus aga see ei tähenda seda, et me ei saada sinna enam vahendeid ja halvendaksime vastupanukeskuste suutlikkust. mõlemat on vaja teha, tuleb äh, kritiseerida, tuleb äh, menetlused käivitada. proua Sippel, ümberasustamine. märtsis kaks tuhat kuusteist esitame me ettepaneku äh, alalise ümberasustamise skeemi kohta, see on praegu osa paketist, mida ei ole vastu võetud, me teame seda, et see nii on äh, ja selle me esitame, aga ühte asja ma tahtsin rõhuda. meil ei ole aluslepingus konkreetset äh, õiguslikku alust. Äh, me tahame ümberasustamise, ümbersuunamise teha mõlemad äh, kohustuslikuks, meil ei ole praegu lihtsalt õiguslikku alust meil on vaja legaalsemaid viise, loomulikult kõik on sellega nõus, aga praegu ümberjaotamine on kõige parem võimalus, kuidas tagada kontroll. miks ainult sinisele kaardile viidatakse legaalse immigratsiooni osas? no võib-olla märtsis on võimalik esitada lisaelemente. sinine kaart on oluline mu meelest ja väga palju on süürlasi, kes on hästi kvalifitseerunud ja kes sinisest kaardist kasu saaksid lõigata, neid on väga-väga palju, hästi haritud, koolitatud inimesed ja tahaksin rõhutada seda, et Euroopa Parlament võttis kaks aastat tagasi vastu hooajatööliste direktiivi ja ka see on võimalus, äh, kuidas äh, me saaksime liikmesriikides toetada äh, direktiivi täitmist, aga märtsini on meil aega uue paketi esitamiseks ja ootame siis ka teie ettepanekuid selle uue paketi osas, ega see ei ole lihtne, sellepärast et lõppkokkuvõttes pädevus jällegi siingi lasub liikmesriikidel, me ei saa neile peale suruda öö, seda, et nad suurendaksid kvooti proua Koomes. Ehm, see, et me ei ole Ungari osas võtnud äh, eriti midagi ette, tegelikult oleme me olnud äh, nendega väga tihedas ühenduses. Äh, volinik Avramopoulos oli kaks nädalat tagasi seal ja oleme saatnud Home peadirektoraadi ja just peadirektoraadi ühiskirja Ungari valitsusele, kus me viitame uue seadusandluse probleemkohtadele tähendab, me saadame selle välja, praegu on see meie õigustalitlusel, tuleb see tõlkida veel ka ungari keelde, nii et natuke läheb aega, aga selle nädala lõpuks äh, see kiri ka saadetakse ja see kiri saab olema karm uue seadusandluse osas. ja oleme valmis astuma edasisi samme, kui see on vajalik. Iraak ja olukord Iraagi laagrites see on oluline punkt. tuleb koordineerima panna omavahel erinevad ähm, organisatsioonid, kuhu koha peal neid on väga palju. ECO, äh, ÜRO, Inimõiguste Voliniku Amet, DEFCO, vabaühendused ja lisaks sellele siis liikmesriikide poolne tegutsemine, seda tuleks tõesti paremini koordineerida. aega see võtab, aga me juba näeme esimesi samme Valletta tippkohtumine näitas, et midagi on muutumas, esimest korda loodi eh, fond, eh, rahastu, kus Tesco, Home ja teised ametid panevad raha ühte patta ja siis on võimalus võib-olla ka natukene paremini koordineerida seda rahastamist. Eh, proua te rääkisite inimõiguste, põhiõiguste kaitseprobleeme kriisikeskustes, lubage mul öelda, et ma olen suhteliselt üllatunud, sest vastupidi, EASO, äh, Frontex, äh, liikmesriikide eksperdid on kõik kohal ja meil peaks olema seal kriisikeskustes parem kontroll selle üle, mis toimub Kreekas, äh, Sitsiilias või Lampeduusal, meie enda meeskonnad kes peaksid saama siis selle olukorra palju paremini kontrolli alla ja niimoodi oleks õigustik paremini äh, täidetud, nii et ma näen kriisikeskuses hoopis võimalust hoopis äh, meie õigustiku paremaks rakendamiseks ja äh, äh, põhiõiguste kaitseks kuidas tagada see, et liikmesriigid äh, rakendavad neid kohustusi, mis nad on endale võtnud ähm, ümberpaigutamise osas me oleme kõik kuulnud seda, mida mõned liikmesriigid on öelnud, kes keelduvad selle täitmisest, kui nad keelduvad äh, seaduse täitmisest, siis me käivitame rikkumismenetluse ja toome need äh, liikmesriigid Luksemburgis kohtu ette, see on ainus võimalus nende vastu. Äh, me oleme näinud seda, et mõned liikmesriigid on hääletanud kas vastu või jäänud erapooletuks hääletusele, aga juba täidavad seadust Eh, demokraatia selline ongi, isegi kui sa oled vastu, pead sa enamuse otsust eh, arvestama. Aafrika rahastu loomulikult me tahame, et kõik liikmesriigid rahastaksid mitte ainult Prantsusmaa ja Hispaania, aga on juba ka teisi liikmesriike, kes sinna on valmis raha panema, näiteks nagu Taani ja teised. nii et äh, asi äh, areneb proua Koratsa pildi küsimusele kriisikeskuste kohta ma juba vastasin ja ümberasustamise kohta ka loomulikult peaks see olema kohustuslik nii palju, kui see on võimalik ja härra esimees, ma vist vastasin kõigile küsimustele. härra esimees, meil on tegelikult äh, võimalus veel kolleegidele sõna anda, proua Sippel tahtis sõna, aga ma ütleksin vahepeal veel et te ütlesite, et et äh, kümne päeva pärast on tulemas teadis rakendamise kohta, see on väga oluline, sest et minu küsimus, mul on tekkinud küsimus, nagu ka teistel kolleegidel ilmselt äh, see, et mõnedel ametitel saavad nüüd olema öö, äh, uued rollid ja täiesti uus ülesanne, me peame teadma, mida see tähendab ja meie komisjon peab sellest pildi saama, näiteks Frontexi ja silmajälgede võtmine, ilmselge näide sellest, kuidas ameti ülesanne muutub. võib-olla kuue kuu pärast ootavad meil see, ootab meid ees kaos ja me peame ennast ette valmistama pro-sippel. lühidalt äh, tõesti, ma ei saanud vastust küsimusele, kas äh, Aafrika fondile või Türgile antav raha kasut-, läheb kasutusele selleks, et äh, piire rajada ja teiseks tahtsin ma veel öelda, et me ei tohiks omavahel ära segada äh, asüüli ja äh, tööturule rändavate inimeste debatti. asüül on, äh, tööload on väga kasulikud süürialastele, kes on väga kvalifitseeritud, aga see ei rakendu mitte kõigile ja teiseks äh, asüül kvalifikatsiooni küsimus, et kaitset peavad saama need inimesed, kes Süüriast pagevad, ükskõik, kas tegemist on inimesega, kes ei oska lugeda või, või on tegemist ülikooli professoriga nii et äh, äh, me ei tohi asüüliõigusi ja tööturuõigusi segi ajada. olen nõus, ütleb esimees, sinise kaardi taotlemine on hoopis teistsugune menetlus äh, ja see on kindlasti majanduspagulaste osas oluline tõesti täiesti nõus olen sellega, et Süüria inimesed on tugevasti kvalifitseeritud aga loomulikult äh, me oleme päri sellega, et äh, legaalseid võimalusi Euroopasse tulla peab olema. rakendamise küsimusest ka, kas on äh, keegi, kes tahab veel tulla tagasi ja küsida midagi, enne kui härra Michel vastama hakkab, aga olge head, siis palun võtke kokku. suur tänu, esimees. olen täiesti nõus sellega, mida ütles proua Sipel, ma ei ole öelnud midagi muud ja ma arvan, et ma ei aja neid kahte asja segamini omavahel sest et ma olen nende teemadega tegelenud juba aastaid. aga ma ütlen lihtsalt seda, et Süüria insener äh, võib olla Türgis ja tegutseda ning äh, saada äh, hüvese ajal viibimisest ilma ümberasustamiskeemita samuti või näiteks Jordaanias või Egiptuses Äh, süürlased võiksid tulla Euroopasse ka teisiti ja mitte ainult läbi pagulastaatuse. see on üks asi, aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et äh, siniste kaardi võimalus võib pakkuda äh, positiivset lahendust mitmetele küsimustele, aga kindlasti ma ei arva, et need, kes töökohta tulevad otsima, peavad saama siin pagulasstaatuse Euroopas. edasi rahalistest vahenditest jällegi meie paneme ette üleilmset vastust probleemile Aafrikas, me ei tegele mitte ainult äh, rände juurpõhjustega, aga me pakume välja ka võimalusi äh, asüüli ja pagulasstaatusega äh, tegeleda, sest et tõesti Aafrikas on palju pagulasi, aga meie räägime ka piirijuhtimisest, nii et me ei räägi mitte ainult pagemise juurpõhjustest, vaid me räägime vastuvõtuvõimest, piirikontrollivõimest ja nii edasi. ja Türgi puhul sama lugu. nii et me paneme rõhku sellele, et olukord pagulaslaagrites paraneks Türgis, aga teisest küljest me tahame parandada ka seda, et piirivalvuritel oleks suuremad võimalused ja tegevuspädevused Eh, ka otsingu- ja päästealastes operatsioonides eh, türklased osalevad, nad ei, eh, mitte ainult ei kaitse oma piiri, vaid säästavad ja päästavad ka inimelusid. detailne informatsioon selle kohta veel tuleb, olukord on paranemas, aga see muutub iga päevaga. me võtame tööle rohkem inimesi koha pealt, eh, saame paremat informatsiooni ning siis oleme valmis tulema ka teie komisjoni ette, et seda arutada. suur tänu, härra Mušel, eh, tõesti eh, suur aitäh ka liikmetele heade küsimuste, kommentaaride eest ja härra Mušel teile vastuste eest Äh, head kolleegid, üksteist viiskümmend äh, on eelarvemeede, härra Depree, teised tahavad sõna saada, nii et sama teema järgmine osa, aga me jõuame selle juurde üksteist viiskümmend. nii et kõik läheb ajagraafiku järgi ja palume, härra Mušil, jällegi teid, et te annaksite meile ülevaate äh, Äh, sellest teemast, mille me oleme edasi lükanud juba varem, nimelt arvamuste vahetus Schengeni ala kohta. palun teil kohe minna sellesama punkti juurde, nii et härra Michel, kui tahate, siis andke ülevaade selle kohta ja siis äh, avame jällegi äh, ka arutelu. nii, Schengeni teema siis. kõigepealt sisepiiridele kontrollide taastamine ei tähenda seda, et Schengeni alal on lõpp peal. nii see pole. see on ka Schengeni koodeksis kirjas, see on juba äh, ettenähtav. Äh, seda tehakse erinevate suursündmuste puhuks, äh, G kaheksa tippkohtumine või näiteks jalgpalli maailmameistrivõistlused või muud suursündmused nii et see on ette nähtud. aga faktidest. esiteks, komisjon on saanud äh, teate sisepiiride taasrajamisest Saksamaa äh, kolmeteistkümnendal septembril tegi seda Austria kaks päeva hiljem, viieteistkümnendal ja Sloveenia veel kaks päeva hiljem eelmisel nädalal vastavalt Schengeni koodeksile kõik need liikmesriigid on teatanud ka selle algse kümnepäevase kontrolli pikendamisest, eh, lisades siia veel kakskümmend päeva juurde. see on ka Schengeni eh, piiride koodeksis eh, lubatud tegevus, mis tähendab, et sisepiiridel on kontrollid Saksamaal viieteistkümnenda oktoobrini, Austrias kõnele parandab Saksamaa kaksteist oktoober, äh, Austria viisteist oktoober ja Sloveenia kuusteist oktoober. vastavalt Schengeni koodeksile liikmesriigid saavad kontrollida kokku oma sisepiire kahe kuu ulatuses. pärast igat äh, teatist on komisjon koheselt teatanud äh, president Schulzile sisepiiride kontrollide taastamisest. kohe kui saime teate vastavatelt riikidelt, andsime teada ka härra Schulzile kirjas. kõik need kolm liikmesriiki toovad eh, sisepiiride taastamiseks eh, sama põhja, põhjuse, nimelt sisejulgeolekule tugev oht ning ka avalikule eh, korrale. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, nagu teate, võtsime, vaatasime üle Schengeni piirikoodeksi rändevoog ei toonud me siin põhjusena äh, kontrollide taastamise kaitseks sisepiiridel, aga äh, komisjon arvab, et see unikaalne olukord, milles me täna oleme, võib õigustada äh, selliste sisekontrollide taastamist. aga need peavad olema proportsionaalsed. ja seetõttu on komisjon otsustanud seda kahekümne kolmandal septembril, kolmapäeval, eh, viia läbi formaalne hinnang eh, olukorra kohta, kirjutame liikmesriikide ametivõimudele, oleme tegelikult kirjutanud sel nädalal kõigile kolmele liikmesriigile, et saada rohkem informatsiooni olukorra kohta ning tagada seda, et meetmed, mida kasutatakse, on proportsionaalsed. kui oleme selle info liikmesriikidelt saanud, detailsed vastused meie küsimustele moodustame me äh, arvamuse, mis põhineb Schengeni koodeksil ja anname teada ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule äh, oma järeldustest. aga tahaksin rõhutada, et tegemist on komisjoni arvamusega pelgalt. meil ei ole vastavalt äh, Schengeni piirireeglistikule äh, Eh, mingit õigust eh, takistada liikmesriike seda tegemast, kui me ütleme, et see on ebaproportsionaalne, siis see on lihtsalt meie arvamus ja meil on võimalus pöörduda kohtu poole, aga eh, rikkumismenetlus on ainukene võimalus, mida me saame kasutada, mingisugust muud tegevustikku meil ette nähtud ei ole. suur tänu, ütleb esimees, väga selge vastus. härra Koelju. suur tänu, esimees tahaksin taga, tänada härra Mušelit selle sõnavõtu eest ja te olete öelnud meie komisjoni eest mitmeid kordi, et eh, Schengeni ala toimib ainult vastastikusel eh, usaldusel. meil peab olema tasakaal eh, rahvuslike pädevuste ja mm, ühenduse meetodi ning meie suveräänsete riikide vahel Schengen võimaldab ka reegleid ühepoolselt piirikontrolle taastada meie sisepiiridel. pidades nüüd seda silmas, siis viimased sündmused on näidanud, et kokkuvõttes liikmesriigid peavad endiselt vaba liikumist ja vastastikust usaldust äh, taas äh, formuleerima. nii et äh, kui Schengenit ohustab miski, siis on need liikmesriigid ja mitte pagulased aga tahaksin siin sellegipoolest eristada neid juhtumeid, mis liikmesriikide poolt on ette võetud viimastel nädalatel. Saksamaa puhul on oluline rõhutada, et piirid ei olnud suletud. kontrolle viidi läbi küll, aga see on erisus. Saksamaa ei sulenud, sulgenud oma uksi pagulastele dominoefekt, mis järgnes Austria ja Sloveeniaga, eh, kes sulgesid oma piirid. Nende eesmärgid ei olnud väga selged. Eh, tahaksin siin eh, konkreetsemalt menetlust kommenteerida. Saksamaa poolt tulevad dokumendid olid ainult saksa keeles. Austriast on endiselt dokumente puudu tundub, et kolm äh, liikmesriiki on äh, öelnud, et tegemist on äh, kiireloomulise tegevusega ja seda ütles ka komisjoni esindaja. konkreetsed küsimused minu poolt, esiteks, Saksamaa on palunud siin piirikontrollide pikendamist, kas Sloveenia ja Austria ka seda on palunud? edasi, kas enne pikendamist kaaluti ka muid asju, näiteks tsiviilkaitsemehhanismid või kiir-, kriisikeskuste loomine. kas komisjon on seda kaalunud? kas hinnangute andmine ja koostöö liikmesriikidega oli tõhus? liikmesriikidel on ühepoolselt võimalus küll selline otsus teha, aga nad peavad kasutama seda viimase võimalusega ning proportsionaalselt. veelgi enam, ühtne sise sisepiiride kontrolli reeglistik näeb ette seda, et kui välispiire ületab äh, suur hulk kolmandate riikide kodanikke, siis seda ei peaks nägema kui ohtu sisejulgeolekule ja avalikule korrale. see on dokument, mis meile saadeti libe sekretäriaadi poolt täna hommikul. nii et komisjon peab olema valvas ja andma meile teada lõpetuseks, tegevust on tõesti vaja, et paremini migrantide voogudega toime tulla, välispiiridel jah, aga me peame tegelema ka pagulaste teiseste liikumistega ning meil on vaja tugevat tagasisaatmispoliitikat. probleemid sisepiiridel ei tohi olla probleemiks, need on lihtsalt sümptomid, ühe suurema probleemi sümptomid, sellegipoolest parlament ja komisjon, ma loodan, peaksid tagama, et Schengenit ei kasutata ära selleks, et liikmesriigid saavad populistlikku ja egoistlikku poliitikat teha, aitäh! suur aitäh, suur aitäh nende selgete küsimuste eest, ütleb esimees. edasi härra Lopes Aguilar. ma saan ainult jagada seda muret, mis on äh, tekkinud nii-öelda pagulaskriisist, äh, mina ütleksin, et see ei ole mingi pagulaskriis, tegemist on lihtsalt tavalise inimeste liikumisega, mis on äh, kiirenenud praegusel hetkel. palju on räägitud siin Dublini süsteemi ümbervaatamise vajadusest ja seda määrust üle vaadates peame me õppima tänasest olukorrast, mis on tegelikult pea peale keeranud kogu vastutuse võtmise mis on tegelikult ette nähtud äh, üksikute asüülitaotlejate menetluste läbivaatamiseks. ja seda süsteemi peaks ehk asendatama nüüd äh, püsimehhanismiga kus oleks ühtse vastutuse võtmine. lisaks tahaksin ma teada, kas on võimalik, et see sisekontrollide ja piiride äh, taaselustamine Euroopa Liidus et kas see võiks eh, jääda püsinähtuseks, eh, mida nüüd need suurenenud inimvood eh, tekitavad? Need pinged, mis on tekkinud nüüd Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide vahel, näiteks Ungari ja Serbia vahel, et tahaksin siis detailsemat äh, analüüsi komisjoni poolt nendes küsimustes. järgnevalt proua Koratsa pilt. suur tänu teile, esimees. ka mina tunnustan seda, et komisjon väga äh, hoolega jälgib seda, kas äh, Schengeni koodeksit äh, kuritarvitatakse käesolevas hetkes või mitte. ma tahaksin öelda, et Schengen ja vaba liikumine on Euroopa Liidu üks alustalasid, integratsiooni alus ja seda tuleb, sellest tuleb kinni pidada kõikide liikmesriikide poolt. debatis on väga palju segaseid kohti, mis on äh, liikmesriikide poolt, kes on Schengeni koodeksit raket-, rakendanud. väga hea, et äh, komisjon on selgitanud välja selle, et praegu ei ole Schengeni koodeksit äh, mitte rikutud ja Saksamaa ei ole mitte oma piire kinni pannud, vaid on sisse viinud piirikontrollid ja Äh, härra Koelju ütles, et tegemist on põhimõttelise vahega ja nad tegid seda äh, vastavalt sellele, mis on Schengeni koodeksis ka ette nähtud. Äh, hea, et komisjon hoiab olukorral silma peal. oluline on see, et kui me oleme näinud olukorda, mida me ei saa küll hinnangut sellele anda, aga komisjon peaks vaatama, kuidas olukord on lähemalt. Horvaatia ja Serbia vahel teatati, et ainult tee suleti bussidele, mis tulevad, äh, äh, tulid siis kandidaatriikidest äh, Euroopa Liidu liikmesriikide suunas. nii et komisjon peaks sellele olukorrale ka rohkem tähelepanu pöörama. edasi järjesimees tahaksin ma öelda, et selleks, et Schengen ja vaba liikumine püsiks ja säiliks, on meil vaja oma välispiiri kontrollida, me ei räägi siin äh, politseioperatsioonidest või repressioonidest me räägime siin distsiplineeritud korralikust meetodist, et inimesi registreeritakse, nende olukorda hinnatakse ning äh, mitte tagasisaatmise põhimõtet kasutatakse. kui äh, leiab aset, leiavad aset intsidentid, kasutatakse jõudu, siis loomulikult tuleb õigusriigi põhimõtete kohaselt neid hinnata ja õiguskaitsevahendid peavad olema kättesaadavad. aitäh teile! suur tänu! proua Bonafai, suur tänu. ma tuleksin äh, lühidalt tagasi selle kriisikeskuste juurde ma esitasin kõhklusi põhiõiguste kohta sellepärast, et ähm, ma lugesin seda Põhiõiguste Ameti leheküljelt, et olukord on natukene probleem, problemaatiline Schengen, aga Euroopa Liidu tulevik on praegu siin kaalul Schengen tähendab ju vaba liikumist ja te ütlesite täiesti õigesti, Paolo Coelho, ähm, selle kohta, nii et ma ei hakka seda sõna, neid sõnu kordama. kuid kõigepealt on küsimus selles, et kelle ülemuslikkus on siis olulisem, kas liikmesriikide või Euroopa Liidu oma? liikmesriigid praegu ootavad Euroopa tasemel otsuse võtmist ja samas ähm, jäävad nad kurdiks nendele otsustele ja enam ei lähtuta äh, sellest Euroopa vaimust, meil peab olema mingisugune hierarhia seadusandluses paigas, peab olema kindel see, et Euroopa seadus oleks ülemuslik äh, kuivõrd liikmesriigid ei ole täitnud oma õigusi, te ütlesite eelmises, äh, eelmise punkti vastuses, et te viite nad kohtusse, no kas ei peaks midagi tegema natuke jõulisemat? mida teeb praegu Saksamaa konkreetselt, miks ta oma piirid sulges, sellest te rääkisite, aga tõsiasi, et praegu on terve rida liikmesriike, kes järjest piire sulgevad, see on ju täiesti vastuvõetamatu, seda ei saa enam äh, lubada. Schengeni kood on seega tegelikult ju äh, ka peatatud, koodeks on peatatud ja tegelikult ei ole ette nähtud äh, Schengeni koodeksis üldsegi mitte piiride sulgemist ja nüüd ümberpaigutamise osas äh, tuleb äh, tagada see, et nad ei liiguks lihtsalt ühest riigist teise. kuid siin vastutab äh, terve Euroopa rahvas tegelikult selle eest, et Euroopa oleks ülemuslikum liikmesriikide ees, ilma sellest põhimõttest lähtumata ei ole võimalik jätkata enam, suur tänu! aitäh! järgmisena Maite Riis. Sí, muy, muy buenas. Eh, yo, hay alguna... tere hommikust! ma ei saanud mõningatest küsimustest aru ja sellepärast palun lisaselgitusi. kui me räägime sellest, et meil tuleb rändevoogusid reguleerida, koordineerida, juhtida, ja siis Dublin üle vaadata ja tagasisaatmine Kreekasse järgneb. ma tahtsin teada, millises järjekorras see kõik toimub. kui me ümberpaigutamist korralikult äh, läbi ei vii, siis see toob endaga kaasa suure katastroofi ja kaose. võib-olla ma ei saanud sellest lihtsalt aru, nii et äkki te võiksite öelda, millises järjekorras need äh, sammud toimuvad? sest muidu tekib meil probleeme avaliku arvamusega ja üleüldiselt eh, kodaniku eh, arvamusega. aitäh, lihtsalt lisada, härra Kolju mainis seda, et piirikontrolli pikendatakse, see, mis toimus äh, Austrias ja Sloveenias. proua Meier, te küll sõna ei soovinud, aga nüüd siis saate vabandust, härra esimees, jäin tõesti natukene eh, hiljaks, aga siiski suur tänu. ma arvan, et on väga hea, et mitmed riigid otsustasid uuesti piirikontrollid sisse viia, sest minu arvates on see ainuke võimalus seda pagulaste voogu peatada ja ma tahaksin, et minu koduriik Holland ka seda teeks ja veel isegi sammukese edasi läheks ja meie piirid täielikult ja pidevalt sulgeks. mul on kaks küsimust ka komisjoni esindajale sest vastavalt äh, Schengeni piirikoodeksile ei või need piirikontrollid kesta kauem kui kaks kuud ja minu teada ei ole mitte mingit äh, äh, äh, vihjet praegu sellele, et kahe kuu pärast on see probleem lahendatud, nii et mida saavad liikmesriigid kahe kuu möödudes teha. ja teine küsimus äh,, millal komisjon hakkab rääkima sellest, sellest äh, olukorrast, mis on artiklis kakskümmend kuus Schengeni piirikoodeksis äh, välja toodud, ehk et äh, juhud, millal võib piiri kontrollida kuni kuus kuud, aitäh yeah,. Uh... ma lihtsalt lisan veel komisjonile selle piirikontrollide pikendamise küsimuse, mille tõstatas härra Coelho ja see, mis toimub Austrias ja Sloveenias. tahtsin seda pikendamist mõista. tahan teada, et äh, kas see teie arvamus siis ka ütleb, et mida see pikendamine tähendab, et kas tegemist on lihtsalt jätkuva protsessiga, mis seisab eraldi sellest, mis äh, varem toimus, palun lihtsalt selgitage, sest mind huvitab see ka ja oleks hea, kui te need üksikasjalikud küsimused ka vastatud saaksite aitäh, härra esimees, kõigepealt me ei kavatse minna kohtusse enne, kui oleme me täiesti kindlad, et mõni liikmesriik Schengeni piirikoodeksit rikub, praegusel hetkel me ei usu, et Saksamaa, Austria või Sloveenia oleks reegleid rikkunud. aga me küsime neilt lisainformatsiooni me oleme palunud hinnangut selle kohta, kas meetmed on proportsionaalsed, meie arvates nad seda ei ole, täpselt nii, nagu härra Koelja seda ka ütles. me oleme täiesti nõus sellega, mida selle komisjoni liikmed ütlesid ja me tõesti väärtustame Schengenit, me peame Schengenit kaitsma ja hoolitsema selle eest, et nendest reeglitest peetakse täielikult kinni. aga praegu on erandlik, unikaalne olukord meie ajaloos nagu siin juba öeldi, piire ei suletud, lihtsalt äh, sisepiiri kontrollid taastati, aga pagulastel oli ikkagi võimalus piiri ületada ja jõuda Saksamaale, Austriasse või Sloveeniasse. mis on need teised meetmed, mida ametivõimud on palunud, kriisikeskuste loomine ja nii edasi siiamaani ükski nendest liikmesriikidest ei ole äh, praegu mingeid äh, kodanikuühiskonna kaitsemeetmeid palunud äh, ja mis puudutab äh, sisepiire, siis Frontexit sinna ei kaasata, Euroopa Varjupaigaamet äh, samamoodi tegeleb pigem välispiiriga Austria ja Saksamaa on taotlenud hädaabi. Nad on palunud toetust, sellepärast et äh, põgenikevoog suureneb. nii et see ei puuduta mitte ainult Itaaliat ja Kreekat, äh, ka Austria on saanud hädaabi veel üks taotlus on tulnud, mida vaadatakse läbi, aga samamoodi Saksamaalt on tulnud üks taotlus, nii et me tõesti vaatame, kuidas mõlemat liikmesriiki aidata, arvestades praeguse olukorraga. lubage veel kord toonitada, see sisepiirikontrollide taastamine, nagu härra Koelju ütles, peab tõesti olema üks viimastest võimalustest ja peab olema proportsionaalne meede muidugi tuleb meil tegeleda ka teisese rändega ja tagasipöördumise küsimusega. ja sellepärast äh, mainisin ma ka enne Dublini äh, rakendamist ja seda, et inimesed tuleb tagasi saata sinna, kust nad tulevad, ehk siis esimesse liikmesriiki, kuhu nad Euroopa Liidus jõudsid härra Aguilaril on õigus, et ta siin toob välja Schengeni piirikoodeksi ja Dublini ja selle, et me peame Dublinit rahastama selleks, et Dublin ka toimiks. Need kaks asja käivad käsikäes. selleks, et liikmesriigid ei kasutaks Schengeni piirikoodeksit, selleks, et äh, äh, lahendada siis siiski ainult neid probleeme, mis on seotud Dubliniga. proua Koratsa-Peelt äh, jälgimine, jah, me väga täpselt jälgime, mis kolmes liikmesriigis toimub äh, ja kohe, kui me saame vastused äh, liikmesriikidelt, äh, äh, koostame ka ruttu oma arvamuse proportsionaalsuse kohta ja edastame selle siis nõukogule Euroopa Parlamendile. proua Rõivla Tanni küsimus. liikmesriigid on siiski suveräänsed äh, oma piiride kaitsmisel Euroopa Liidu äh, sisepiiride küsimus on tõesti küsimus, mille üle võib arutada ja tõesti, see ei ole lihtne, kuna me teeme sammu tagasi ja sellepärast me tegime ka uue teatise äh, välis- ja sisepiiride kohta selleks, et välispiir ei oleks mitte ainult riiklikus vastutuses, vaid et tegemist oleks jagatud vastutusega mis puudutab sisepiire, Schengeni piirikoodeks piirab liikmesriikide võimalusi teha seda, mida nad tahavad ja sellepärast tuleb meil seda kasutada võimalikult palju. ja me tõesti eh, nõuame, eh, liitume selle arvamusega, et piire ei tohiks sulgeda, sest see ei ole lahenduseks. Eh, proua Pagasut Sundra Ruiisi küsimus me tegelikult äh, liigume ühte sammu, meil tuleb kriisikeskused luua, meil tuleb ümberpaigutamisega äh, alustada ja me peame tõesti kõike mõistlikult tegema ja võitlema ka teisese rände vastu ja kui meil õnnestub seda tõesti veenvalt teha, siis äh, Saksamaal, Austrial või ka Sloveenial on vaja vähem äh, sisepiire kontrollida, sest inimesed on juba ümber paigutatud äh, ja nad on juba korralikult registreeritud. praegusel hetkel on meil tegemist kontrollimata protsessiga, me absoluutselt ei kontrolli voogusid äh, ja see kõik peab käima siis äh, äh, äh koos äh, kriisikeskuste loomisega proua Meieri küsimus, mis juhtub pärast kahte kuud? pärast kahte kuud äh, peaks äh, sisepiirikontrollid lõpetatama, aga siis on veel äh, võimalik öelda, et tegemist on äh, sündmusega, mida on ette näha ja tegemist on riskiga, mida on ette näha, siis võib kasutada ka Schengeni piirikoodeksi seda artiklit, millega on võimalik siis sisepiiride kontrolli pikendada. aga siis tuleb jällegi vaadata, kas see samm on proportsionaalne, kuid praegusel hetkel meil ei ole kolmelt liikmesriigilt mitte mingeid äh, märke tulnud selle kohta, et nad kasutavad seda artiklit. me loodame, et kahe kuu jooksul ümberpaigutamise süsteem käivitub tööle ja et meil õnnestub rändevoogusid paremini organiseerida Euroopa Liidu siseselt ja et seega siis sisepiiride kontrolli vajadus ka kaob. aitäh, härra Michel! kas kolleegidel on veel lisaküsimusi, kui te liitusite nüüd siin vahepeal, siis me räägime praegu Schengenist, ma ei tea, kas kellelgi on veel küsimusi, Tanja Fajon, palun. härra Michel, ma loodan, et äh, olete valmis veel ka lisaküsimustele vastama. aitäh ja vabandust, et ma jäin hiljaks. tulin siia Uh, olen uh, parlamendiliige Sloveenias, ma ei kuulnud teie arutelu ja ma oleksin väga tänulik, kui te võiksite nüüd tõesti siin kinnitada, et tegemist ei ole Schengeni äh, reeglite rikkumisega, vaid et te tõesti soovite teada saada, kas meede on tõesti mõistlik ja proportsionaalne. kas te võiksite natukene rohkem selgitada seda, selleks et ma saaksin aru, mis on järgmised sammud, kas või millal te ootate vastust siis äh, riikide ametivõimudelt? aitäh, ma tegelikult olin selle arutelu jaoks ette näinud rohkem aega, sest tegemist on tähtsa küsimusega, siin on teisi küsimusi, teisi kolleege, kes soovivad ka sõna, nii et äh, proua Björg uuesti ja siis Birgit Sippel. Malen, palun. ma tahtsin ka küsida küsimuse kriisikeskuste kohta, kas komisjon avaldab survet et kas on siis avatud või suletud kriisikeskused. nii et selleks, et inimesed saaksid edasi liikuda. kolleegid Kreekas ütlesid mulle, et seal, seal on suletud kriisikeskus, et äh, me, väga tähtis oleks meie jaoks teada, millised need kriisikeskused siis on. Really strictly... see puudutas tegelikult Schengenit see arutelu ja see pole päris Schengeni küsimus, aga härra Michel on väga sõbralik ja paindlik sõber komisjonist, nii et ma arvan, et tal pole midagi selle vastu, et äh, ka sellele küsimusele vastata. võib-olla siin võib-olla peaksin oma bürokraatlikku musklijõudu kasutama. Birgit, kas sul oli küsimus Schengeni kohta? ei Mrs Meier. proua Meier, proua Meier. jah, aitäh, härra esimees. mul on veel üks küsimus, mille esitasin, et äh, millal komisjoni arvates võib rääkida artikkel kakskümmend kuus olukorras Schengeni piirikoodeksis, et äh, siis oleks võimalik kuus kuud sisepiirikontrolle äh, läbi viia, sellele küsimusele ma kahjuks vastust ei saanud Thanks, Mr Michel and um, ah, and also aitäh, härra Michel, Merjam Talli siiski soovis ka veel sõna. mul on ka küsimus, mis puudutab selgitust, sest mingil hetkel tuli välja, et on kolm riiki, Saksamaa, Austria ja Sloveenia Äh, ja tõid põhjused, et meil on tõesti avalik kord suure ohu all. tahtsin öelda, et põgenike voogusid ei olnud kunagi äh, kaasatud nende põhjuste hulka, millega on võimalik äh, piirikontrolli uuesti sisse viia, aga me teame, et põhjus on nüüd ähm, rändevood. ma nüüd tahan teada, et kuidas komisjon sisejulgeoleku ja avaliku poliitika ning rändevood kõik ühte patta panna aitäh, härra Michel, ma tõesti selgitaksin ka veel oma kommentaari et äh, rikkumismenetlus on tõesti viimane võimalus, aga et äkki te tõesti selgitaksite seda rikkumismenetluse küsimust äh, ma olen täiesti veendunud, milline teie seisukoht on, aga oleks väga hea, kui te nüüd saaksite vastata nendele küsimustele ja see oleks siis ka lõpetuseks sellele päevakorrapunktile, nii et palun, ma tean, et siin on igas, lisasuguseid lisaküsimusi ja suur tänu, et vastate. Thank you, Mr Chairman. On the prolongation mis puudutab pikendamist, härra esimees, siis ma kasutan täpselt sedasama argumenti nagu teatises et äh, kakskümmend päeva siis pikendati. proua Fajon, me oleme kirjutanud Sloveenia ametivõimudele, tegime seda eile, lähtudes sellest uuest märgukirjast, mis tuli ja neil on nüüd viis päeva aega vastata. nii et kohe, kui me saame vastuse selle tähtaja sees, avaldame oma arvamuse ja küsime ka informatsiooni äh, selle, äh, nende numbrite kohta, mis peaksid siis tõestama proportsionaalsust äh, ja et mis puudutab siis sisejulgeolekut, avalikku korda, inimeste vaba liikumist. nii et me tõesti esitame terve rea küsimusi, mis kõik on äh, suunatud sellele, et kontrollida meetmete proportsionaalsust ja proua Dali ja siis me vaatame ka tõesti, kas on see kõik seotud sisejulgeoleku ohuga. rändevood kui sellised ei tohi olla põhjuseks sisepiiri kontrollide sisseviimiseks aga arvestades nüüd seda määra, mil, mis praegu toimub ja inimeste võimekust registreerida neid inimesi korralikult, kui sisepiiri ei ole võimalik enam korralikult äh, korraldada, sest tõesti äh, lihtsalt inimesed tulevad äh, ülerahvastatud rongidega, siis see mingil hetkel korra-, siiski tekitab probleeme sisejulgeolekule on tegemist inimestega, kellelt ei ole võetud sõrmejälgi, keda ei ole registreeritud selles liikmesriigis, kuhu nad saabusid, ei ole teada, kes nad on, nii et see võib endaga kaasa tuua ka julgeolekuriske, sest neid inimesi ei ole enne kontrollitud, kui nad jõuavad Saksamaale, siis on tähtis, et läbi viidaks ka julgeolekukontroll ja kui neid tõesti tuleb nii suurearvuliselt, neid ei kontrollita korralikult, siis on see riskiks ja seda tuleb ka arvestada ja hinnata. nii et tuleb tõesti vaadata, kas meetmed on siis proportsionaalsed ka selles valdkondas. siis avaliku korra küsimus, ka seda me ei saa eitada. küsimus on lihtsalt selles, kas meede on äh, selle valguses proportsionaalne või mitte. proua Björgi küsimus äh, suletud või avatud kiirregistreerimiskeskuste kohta, tegemist on väga kompleksse küsimusega. tegemist on Äh, kriisikeskusega, me ei räägi siin suletud või avatud äh, keskusest, seal võib küll olla osasid, mis on suletud, teisi, mis on avatud. Äh, kriisikeskustes saadetakse näiteks tagasi majanduslikud migrandid, sest neil ei ole võimalust saada asüüli, nii et võib-olla neid pannakse tõesti suletud osadesse selleks, et nad tagasi saata. Need aga, kellel on varjupaiga saamise võimalus, need peaksid olema avatud äh, vastuvõtukeskustes. aga tähtis on see, et inimesed peavad olema nõus ümberpaigutamisega, me peame neid inimesi tõesti väga palju veenma, et ümberpaigutamisest saavad nad kasu, eriti kui nad on Kreekas ja et nad ei peaks Lääne-Balkani rändevoo teed jalge alla võtma, nii et me tõesti pingutame väga palju selleks, et neid inimesi seal vastuvõtukeskustes äh, veenda. ja mm, tõesti, neid keskusi on võimalik sulgeda operatiivsetel põhjustel, kui see on vajalik. mis puudutab võimalikke äh, piirikontrollide pikendamist, ma räägin siin artiklist kakskümmend kolm, minu teada on see artikkel kakskümmend kolm, loodan, et vastasin. aitäh, härra Michel, aitäh, et ka lisaküsimustele vastasite. aitäh, kolleegid, ka suurepäraste küsimuste eest mõlemas viimases päevakorrapunktis meil on üksteist nelikümmend viis ette nähtud hääletus, meil ei ole võimalik ühtegi küsimust ettepoole tõsta, sest kolleegid ei ole kohal. nii et teeme nüüd pausi kuni hääletuseni, mis toimub üksteist nelikümmend viis, nii et tulge tagasi üksteist nelikümmend viis, aitäh!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

colleagues, please uh, begin to take kallid kolleegid, võtke palun kohad sisse, sest me tahame hakata täpselt hääletama. It is an electronic vote, so please elektrooniline hääletus, nii et palun vaadake, kas teil kaardid on ikka kaasas. Colleagues, um, the vote, voting time begins. kallid kolleegid, hakkame hääletama. kas kellelgi on ehk koju jäänud? kui on koju jäänud, siis andke märku. kellel ei ole kaasas hääletuskaarti, siis palun andke teada. nimelt hääletusele kahe kahe tuhande kaheksanda aasta otsuse mm, äh, rakendamine, mis puudutab juurdepääsu mm, viisainformatsioonisüsteemile. härra Kirkhope on meie raportöör, üks elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. see dokument on vastu võetud äh, härra Kirkhope, tunnustus teile. Äh, sellega on hääletus lõppenud, aitäh, kolleegid! colleagues, we're going to take point four, but I'm just going to wait uh, a moment. kolleegid, kohe võtame ette päevakorrapunkti number neli, aga ootame raportööri ja eelarve peadirektori kolleege, kes on küll tegelikult juba kohal, väga hea. ja ootame siis, kuni koha võtab ka sisse meie kolleeg, raportöör. Ready, Peter? Okay, colleagues, if you're not going to be here Eh, kallid kolleegid, kui te ei taha jääda täna kuulama viimast päevakorrapunkti number neli, siis võite lahkuda saalist, aitäh. kallid kolleegid, kõik on kohal. nüüd siis e, e- paranduseelarve projekt eh, põhimõtteliselt eh, puudutab see siis Euroopa mm, migratsioonikava, sellest me rääkisime juba varem, see on väga oluline sest et äh, me räägime siin eelarveotsustest, äh, mille eesmärgiks on siis kuue kuu ulatuses eelarvet äh, tõsta. komisjon on teinud selle ettepaneku sellepärast, et tuleb hallata pagulaskriisi ja tuleb, tuleks siis komisjoni meeles kasutada paindlikkuse instrumenti, need on konkreetsed ettepanekud, mis tõusetuvad äh, komisjoni teatisest, äh, mis puudutab äh, pagulaskriisi haldamist. kõigepealt ma annaksin sõna Euroopa Komisjonile, eelarve peadirektoraadi esindajale, kes tutvustab siis äh, meile nende ettepanekud. suur tänu ja suur tänu selle küllakutse eest rääkida täna äh, paranduseelarve projektist äh, ja meie ettepanekust äh, paindlikkusinstrument kasutusele võtta. nagu te teate, eelmisel nädalal võttis komisjon vastu teatise, mille eesmärgiks, mille pealkirjaks on pagulaskriisi haldamine. selles teatises pakuti välja uute tegevuste pakett, mis äh, kogu, mille kogumaht on üks koma seitse miljardit eurot kaheksasada üks miljonit aastal kaks tuhat viisteist ja üheksasada miljonit aastal kakssada kuusteist, kaks tuhat kuusteist, vabandust. kaheksasada üks miljonit äh, sellel aastal on tegelikult juba eraldatud, on juba saadetud otsustamiseks parlamenti ja nõukokku, üheksasada miljonit äh, lisategevusi, äh, selle osas tuleb ettepanek üsna pea, sest et komisjon kavatseb esitada paranduskirja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve projekti juurde oktoobrikuus väga oluline on siinkohal rõhutada seda, et see üks koma seitse miljardit ulatuses lisategevusi on lisategevused varem sellel aastal välja pakutud tegevustele mais ja septembris siis täpsemalt tehti ettepanekud. nüüd me tuleme kahe tuhande viieteistkümnenda aasta paketi juurde, mis on minu tänase ettekande sisuks. kaheksasaja ühest miljonist on nelisada üks miljonit eh, seitsmendas paranduseelarves sees see äh, eelarve pädevale asutusele esitati eile komisjoni poolt. Äh, asepresident Georgieva käis nimelt äh, eelarvekomisjoni ees ja selgitas seda nelisada miljonit, ülejäänud nelisada miljonit, ei, nende jaoks ei ole vaja esitada paranduseelarvet ja sellepärast nad paranduseelarve projektis ka sees ei ole nüüd see nelisada üks miljonit, mis on paranduseelarve projektis sees, on jaotatud rubriikidesse kolm ja neli. sada üks miljonit võiks minna rubriiki kolm ja kolmsada miljonit rubriiki neli. rubriigis kolm sada üks miljonit jaguneb jällegi osadeks, kõigepealt on tehtud ettepanek tõsta kriisivahendeid nii äh, sisejulgeolekufondist kui teistest fondidest äh, saja miljoni ulatuses ja lisaks äh, varasematele fondi kasvatamistele siis, mis võeti vastu paranduse eelarvega viis. ja lisaks sellele saja ühele lisamiljonile kriisi vahenditeks oleme näinud ette ka kolme puudutatud ameti tegevuse toestamist Frontex, EASO ja Europol ja me oleme teinud siis ettepaneku äh, näha ette saja kahekümne ametniku, lisaametniku töölevõtmist, äh, kuuskümmend Frontexile, kolmkümmend EASO-le ja kolmkümmend äh, Europolile. kuivõrd need inimesed võetakse tööle aasta lõpus, on meil vaja lisaeraldisi ainult ühe kuu palkade väljamaksmiseks sellel aastal ja seda siis ühe koma kolme miljoni ulatuses. nii et äh, rubriik kolm, siin me oleme ette näinud sada üks koma kolm miljonit lisavahendeid. nüüd rubriik neli, siin me oleme ette näinud, äh, et seda e- eelarve osa suurendatakse kolmesaja miljoni ulatuses äh, selleks, et ENI-d suurendada, selleks, et äh, Süüria fondi vahendeid kasvatada. Need on siis see nelisada üks miljonit mis pakutakse välja praegu lisavahenditena paranduse eelarvesse seitse. nagu ma ütlesin, me oleme ette näinud neljasaja miljoni ulatuses lisameetmeid, mis jäävad väljaspoole sel-, väljaspoole sellest paranduse eelarvest, kuid mis ra-, millega rahastatakse siis lisategevusi samuti rändevaldkonnas, need kukuvad kõik rubriiki neli ja jagatakse kahte elementi laiali, kõigepealt e-, IPA ja ENI vahenditesse ehk äh, jaotatakse ümber tänased vahendid, äh, see on ka suurem, selle eesmärgiks on suurendada Süüria fondi ja siis on kahesaja miljoni ulatuses plaanis humanitaarabivahendeid äh, suurendada. nii et niimoodi jagunevad siis see kaheksasada miljonit. kui lubate, räägiksin nüüd lühidalt sellest, kuidas me kavatseme rahastada ja kust me leiame selle kaheksasada miljonit. nelisada üks miljonit mis on äh, paranduse eelarve projektis sees, äh, nende jaoks leitakse raha niimoodi. kolmsada miljonit rubriigis äh, neli, kasutatakse siis ENI instrumenti selleks tuleb raha rubriik nelja marginaalist. rubriigis neli MFF äh, lagesid arvestades on meil kolmsada kaheksa miljonit, me kavatseme siis sealt võtta kolmsada miljonit ära, äh, vabandust, kolmsada kolmkümmend kaheksa on marginaal ja kolm, ja see tähendab seda, et kolmkümmend kaheksa miljonit jääb siis sinna veel äh, alles. nüüd see sada üks koma kolm miljonit, millest ma rääkisin varem, see ei saa tulla selle rubriigi alt, sest marginaalist ei piisa. kuidas me kavatseme leida siis lisavahendeid? kõigepealt äh, rubriigis kolm on võimalus äh, äh, toidu ja söödaprogrammist äh, üle kanda vahendeid. Need on siis kõik, need on kõik need vahendid, mida sellel aastal niikuinii ei kasutata ja kasutatakse siis uueks rände, rändemeetmete rahastamiseks kuid sellegipoolest tuleb leida siis kaheksakümmend kolm koma üheksa miljonit veel ja MFF äh, lage arvestades on meil ainult kolmkümmend kaheksa miljonit veel rubriigis neli, kui me kas võtame ära kogu äh, vahendi äh, marginaalist, tuleb leida kusagilt kuuskümmend kuus koma üks miljonit. ja sellepärast olemegi esitanud koos paranduseelarve projektiga ettepaneku võtta kasutusele paindlikkuselement, instrument. paindlikkusinstrument on nüüd äh, eraldiseisev instrument, mis vastavalt äh, MFF äh, määrusele annab võimaluse kui äh, marginaalid on äh, ammendatud äh,, kasutada lisavahendeid, mis on kõrgemal kui MFF lagi. ja sellepärast äh, me olemegi teinud siis selle ettepaneku, et paindlikkuse instrumendis rahastatakse see kuuskümmend kuus koma üks miljonit, mida meil on vaja ja et selles ulatuses äh, mindaks siis ka üle MFF piirmäärade nii palju siis äh, selle paranduseelarve rahastamisest, mis nüüd puudutab äh, seda, et kust me leiame see nelisada miljonit, äh, mis, mida ei tule kanda paranduseelarvesse, nende osas ei ole vaja mitte mingisuguseid lisaeraldisi ja komisjon on teinud järgneva rahastamisettepaneku, kakssada miljonit suunatakse ümber IBA ja ENI e vahel ja nagu ma ütlesin, selle eesmärgiks on siis äh, Süüria fondi ähm, rahade, äh, Süüria fondi kasvatamine. Äh, siis ja sada miljonit, vabandust, kakssada miljonit ähm, humanitaarabiks tuleb kriisireservfondist, mille osas on juba hääletus toimunud, kuid mis praegu on siis nii-öelda eelarvereservis ja mida ei saa kasutusele võtta ilma paranduse eelarveta ei, ei kõneleja vabandab, ilma selleta, et eelarvepädev ähm, institutsioon kinnitab selle ülekande ja sellepärast me tegimegi eile ettepaneku ülekandeks, et sada seitsekümmend viis miljonit kantakse ähm, kriisiabi reservist humanitaarabivahenditesse. kakskümmend viis miljonit tuleb veel leida selleks, et jõuda kahesaja miljonini viisteist miljonit kahekümne viiest miljonist on juba üle kantud eelarvepädeva organisatsiooni poolt, need vahendid on meil juba kontol ja ülejäänud kümme miljonit humanitaarabi operatiivreservist leidsime need. see pakett on suhteliselt keeruline ja loodetavasti minu tänane selgitus tõi sellesse kõigesse natukene selgust aga ma tahaksin oma sõnavõtu lõpuks, lõpus rääkida ka maksetest, sest kõik, mis ma nüüd rääkisin äh, praegu, puudutas äh, lisamakseeraldisi. maksete osas äh, loomulikult enamus nendest miljonitest tuleb välja maksta kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. rubriik kolm, loomulikult ametite lisa, ametnike palgakulud, need tuleb kanda kohe ehk äh, siis äh, üks koma kolm miljonit, äh, need tuleb välja maksta kohe, aga nüüd mis puudutab neid hädaabivahendeid, kriisivahendeid, need tulevad maksmisele jaanuaris kaks tuhat kuusteist, ei ole praegu võimalik neid varem välja maksta, nii et jaanuaris kaks tuhat kuusteist makstakse välja kaheksakümmend miljonit liikmesriikidele, kes on palunud toetust kriisifondist mis puudutab neljandat äh, rubriiki, enamus äh, neid makseid makstakse ka välja aastal kaks tuhat kuusteist, aga nelikümmend protsenti eelrahastamist äh, tuleb, eelrahastamist tuleb tagada saja seitsmekümne viie miljoni alt, mis on humanitaarabi reserv, see makstakse välja aastal kaks tuhat viisteist, aga komisjonil on õnnestunud pineva otsimise tulemusena leida va selleks vahendid siis eelarveridade vahel eh, ülekandeid tehes. nii et sellepärast ei ole komisjon palunud lisa eh, vahendeid eh, aastal kaks tuhat viisteist. aga kõik, mis meil on vaja, siis üks koma kolm miljonit ametite palgakuludeks ja seitsekümmend miljonit kriisiabireservist on kõik leitud äh, eelarvest endast, suur tänu. suur tänu. ma rõhutasin selle arutelu alguses, kui oluline on see, et meil oleks ka mingisugune analüüs nende arvude taga. sada miljonit äh, kriisirahastust äh, me räägime ikka suurtest summadest palju inimesi võetakse tööle. me peaksime nüüd analüüsima seda kolleegide poolt, kes saavad eelarvest midagi aru. ja annangi sõna kohe meie kolleegidele. härra Niidermüller kõigepealt ja siis härra Tüpre. suur tänu, härra esimees. mul on kaks küsimust. mikrofon palun härra Niidermüllerile mul on kaks küsimust. kõigepealt äh, ma tahaksin komisjonilt teada, kas komisjon esitab seadusandliku ettepaneku selleks, et äh, MFF äh, seadusandlust muuta. lihtsalt summad tuuakse praegu eelarves ettepoole, mis saab siis järgnevatel aastatel, kui enam raha ei ole, kui see kõik praegu ära kasutatakse? prioriteedid prioriteedid on muutunud, meil oleks võib-olla vaja uut äh, kaasajastatud nimekirja prioriteetidest. teine küsimus äh, puudutab personaliküsimusi, see ettepanek näeb ette, et äh, kuuskümmend lisainimest võetakse tööle Frontexisse, kolmkümmend EASO-sse ja kolmkümmend Europoli. komisjon võiks selgitada, miks, miks sellised summad? kas Varjupaigaametile ei peaks andma natukene rohkem inimesi kui Europolile? suur tänu, täiesti õigustatud küsimused. Gerard Depre, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. mul äh, oli eile võimalus äh, ära kuulata mm, volinik Georgieva selgitused nende meetmete kohta, millest on täna jutt ja mm, eelarvekomisjonis äh, härra esimees ja kallid kolleegid, tehti üks esimene järeldus, mida ma paluksin teil toetada, on see, et äh, asi on kriitiline ja eelarvekomisjon tahab, et asjad liiguks edasi kiiresti. me oleme üritanud jääda äh, selle kalendri raamesse, mille kohaselt äh, me peaksime Brüsselis oktoobris toimuval lühiistungil hääletama, nii et tõesti aega on vähe, aga üleüldiselt Äh, ma olen nõus nende küsimustega, mida, mille esitas härra Niedermüller ja sellest me enam ei räägi ja ma arvan, et me peame olema nõus komisjoni ettepanekuga, arvestades seda, et olukord on kriitiline ja arvestades seda, et äh, need probleemid, millega me oleme silmitsi, on tõesti väga tõsised, aga ma tahaksin siiski endale lubada kolm märkust teha. kõigepealt, äh, me oleme kõik väga teadlikud sellest ja komisjoni esindaja ka ütles, et tegemist on esimeste kriisimeetmetega Äh, tuleb arvestada ka eelarvega kakssada, kaks tuhat kuue, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, aga ka sellest ei piisa. pagulaste voog, äh, kui Aafrikas või Lähis-Idas olukord ei stabiliseeru, äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ei peatu. aasta kaks tuhat kuusteist on aga see, kui tulevad uuesti äh, läbivaatamisele finantsraamistik ja komisjoni esindaja ka täiesti õigesti ütles, et need piirmäärad, mis on seatud peaasjalikult rubriigile kolm, millest siis rahastatakse need operatsioonid, millest me täna räägime, on äh, liiga madalal. ja seega äh, ma pöörduksin, anuksin teie poole, härra esimees, et oleksite põhimõtteliselt nõus, et eelarvekomisjon, libekomisjon ja ka teatud aspektides ahvetikomisjon korraldaks ühtsed äh, koosolekud selleks, et anda Ehm, täpne ülevaade nendest ehm, meetmetest, mida meil on vaja järgnevatel aastatel, et oleks võimalik minna tõsistele läbirääkimistele nõukoguga, kui ehm, revisjonile tuleb siis finantsperspektiiv, see leiab nimelt aset siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus. muidu äh, Äh, on, tuleb permanentselt äh, liigutada vahendeid ühelt eelarverealt teisele ja süstemaatiliselt, süstemaatilist probleemi lahendada. teiseks, mul on üks, äh, ühte asja ma kahetsen, kui me räägime eelarvest ja loomulikult teatud komisjonides on raske huvi äh, Äh, tekitada nende küsimustele, räägitakse palju sellises eelarve terminoloogias, meil ei ole selgeid arutelusid enamus ettepanekute osas, enamused komisjoni ettepanekud, teatised ei luba meil rääkida konkreetsetest eesmärkidest ja nendega kaasas käivatest rahalistest vahenditest, mida on vaja nende eesmärkide täitmiseks. eelarve sõnavara praegu ei luba tegelikult ka öö, äh, kontrolli öö, äh, omada eelarve täitmise osas öö, nii et sellele asjale me peaksime mõtlema meie komisjonis nii nagu ka eelarvekomisjonis. Need olid siis kaks tehnilist probleemi, mis mulle probleemi veel maku-, pakkusid, aga sellest rääkis juba härra Niedermüller ja nüüd minu kolmas küsi-, Niedermülleri minu kolmas küsimus. kas komisjon on veendunud, et need meetmed, mis on praegu välja pakutud äh, paranduse eelarves seitse, kas selleks ei ole vaja öö, äh, muuta öö, Äh, finantsmäärustikku, minu meelest, kui mina seda loen, siis mina loen sellest küll niimoodi välja. ja nüüd, mis puudutab äh, ameteid, need lisavahendid, mida vaja, palutakse paljude ametite jaoks, kas see on uute missioonide ja uperastatsioonide jaoks, kas meil on vaja uut õiguslikku alust? selleks, et äh, inimesi oleks neid uusi ametnikke oleks võimalik saata uutele operatsioonidele või pannakse lihtsalt inimesi juurde praegu juba käigus olevatele operatsioonidele, arvestades nende probleemide tõsisust, millega me oleme silmitsi, suur tänu! suur tänu, Jad! ma tahtsin lihtsalt kinnitada vahepeal seda, et koordinaatorite koosolekul juba esmaspäeval räägiti libe ja eelarvekomisjoni ühiskoosolekutest ja kohtusin ka juba eelarvekomisjoni esimehega selles küsimuses ja me oleme vägagi äh, huvitatud teie ekspertteadmistest. Te olete liige mõlemas komisjonis, nii et sellest on väga palju abi kindlasti ja koordinaatorite kohtumisel me sellest räägime. nüüd on palunud sõna ka ülejäänud liikmed. Juan Fernando, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees, me oleme kõik nõus sellega, et praegu on kaalul Euroopa institutsioonide kavatsuste usaldusväärsus, kui me räägime nüüd konkreetselt, konkreetselt ähm, selle ähm, meie silme ees kerkinud olukorra tõsisusest arusaamisest, lõpuks ometi räägime me rahast. seda, sellele on nii mitu korda viidatud ja rõhutatud, et raha on vaja selle olukorra lahendamiseks nii et me räägime siin praegu äh, vahendite eraldamisest. mul on mõned küsimused. loomulikult äh, ma tänan komisjoni nende selgituste eest. kuid äh, mõned küsimused mul siiski veel on detailide kohta. ja komisjon, palun selgitage kõigepealt, kas on tegemist uue rahaga? millest me räägime? kust see raha pärit on? kust see värske raha tuleb? teiseks, rahastu trust fund, see on finantstoode, mis on oma äh, konkreetse iseloomuga, aga milline see äh, rahastu peaks siis välja nägema Süüria ja Aafrika rahastu, mis nüüd käima lükatakse? selgitagem neid, selgitage seda meile, kes meie siin peame selgitama seda asja kodanikule, ajakirjandusele või ükskõik kellele, kes on huvitatud ükskõik millisest arutelust. millest me räägime, kui me räägime rahastust? enamus vahendeid peaks tulema liikmesriikidest. mis see tähendab Euroopa poolaastale, mida see tähendab äh, eelarve ülevaate kontrollimeetmetele, kui me vaatame, millised summad tulevad Euroopa eelarvest, kas samad äh, vahendid peavad tulema teistelt liikmesriikidelt, peavad tulema liikmesriikidelt kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist? ja veel üks märkus, ma olen mitmetel põhjustel kursis sellega, kuidas Frontex jagab raha. aga ma ei tea, kuidas teeb seda EASO. kui, milline on teie prognoos? kuidas nad seda raha konkreetselt kasutama hakkavad? mis kasu EASO nendest lihavahenditest saab, mis nad teevad selle lisarahaga? aitäh. proua Vintal, palun. Eh, suur tänu teile, esimees. ma tahaksin alustada sellest, et tänan komisjoni ettekande eest, palju arve ja palju väga suuri summasid. mina majandusteadlane ei ole, aga ma püüan ka ikkagi omad arvutused siin teha ja nagu me kuulsime, siis äh, väga paljud äh, summad äh, sõltuvad sellest täpselt, kuidas kriisiolukord on tekkinud ja pagulaste suurenenud vooga seoses. niisiis me eelarvet kahe- ja kolmekordistame, suuname vahendeid ümber, meil on usaldusfondid säärased ja teistsugused, aga kogu selle kulu põhjus on selles, et meil ei ole absoluutselt mitte mingisugust kontrolli äh, Äh, pagulaste üle, kes äh, meie juurde jõuavad ja selle üle tuleb mõelda, sest me võime siin vaadata Galileo vahendeid, äh, püüda seal kuidagi ümber mängida. aga see, mis käesolevas eelarves on väga positiivne, on see, et kakssada miljonit lisame me siia humanitaarabi tarvis ja just see on koht, kuhu me investeerima peame, sest seal on inimestel kõige rohkem abi vaja. ja seal on inimestel ka lootust uuele paremale tulevikule ning nad ei pea riskima oma eluga Vahemere lainetes. võib-olla me siin eh, jagame Galileo või teisi vahendeid ümber, meil on uued eh, allikad, me ei tea täpselt ka, kust seda raha konkreetselt saab, aga mida siis tuleviku tarvis ette näha? kui mina mõtlen praegu Rootsi peale, siis inimese kohta maksame me kõige suuremat panust Euroopa Liidu jaoks ja ma arvan, et need kulud lihtsalt äh, väljuvad täielikult kontrolli alt. Äh, üks-kaks aastat oleme näinud juba selliseid äh, tendentse, aga mul on hirm, kuhu suunas edasi areneb see olukord. ja hirm on tõesti selles, et see hakkab ka minu koduriigi kodanikke otseselt mõjutama. Need kõik liikmesriigid paluvad ka äh, kiireloomulisi meetmeid, nii et äh, peame vaatama ikkagi asja juurpõhjuseid. Äh, proua Meier järgnevalt, palun. aitäh, härra esimees. ma ei ole ekspert, eriti numbrite osas ja sellepärast ma loodan, et komisjon oskab seda selgitada kui ma nüüd õigesti aru sain, siis nende ettepanekute puhul, mis te tegite kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaoks, ei ole tegelikult mitte mingeid äh, lisarahasid liikmesriikidelt nõutud. aga ma olen kuulnud ka uudiseid, kust öeldakse, et liikmesriigid peavad siiski mingi panuse andma ja et kuidas see peaks siis välja nägema, tegemist on siis lisarahaga, mis tuleb veel iga-aastasele panusele või seitsmeaastasele panusele lisaks, kui jah, siis kas on ka mingi jaotusskeem teil selle jaoks välja mõeldud, äkki te oskate seda selgitada? suur tänu, ütleb esimees ja lõpetuseks, enne kui detailsed vastused saame, on proua Kiiringe, palun. suur tänu teile, esimees. mina tahaksin äh, rääkida äh, eelkõige järgnevalt et meil on hea meel, et need numbrid on meile nüüd esitatud ning äh, väga konkreetselt äh, öeldakse, kuidas selle kriisiga peaks tegelema. nimelt äh, kohapeal agentuuride tugevdamine, siin on oluline, kuidas neid menetlusi ellu viia, asüülimenetlusi ja muid, aga ma ei näe siin, et EASO vahendeid näiteks oleks oluliselt suurendatud ka mina tahaksin täpsemalt teada, kuidas EASO vahendeid kasutatakse, sest ma arvan, et siin ei räägi me mitte ainult ressursside tugevdamisest, vaid ka suuremast rollist EASO puhul kõikide asüülimenetluste lõikes. sest me räägime siin ka sellistest pagulastest, kes asüülitaotluse teevad. ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja, ütleb härra esimees. suur tänu. teen ettepaneku, et alustan kõigepealt eelarve poolest ja siis äh, siseasjade peadirektoraadi inimesed saavad poliitika valdkonna kohta paremaid kommentaare anda. Äh, küsimus, äh, mis puudutas seda, et kui palju äh, Äh, sellest rahast on uued vahendid. võtan selle küsimuse kõigepealt. me peame siin äh, kulu- ja maksekohustuste vahel äh, vahet tegema. nagu ma ütlesin, siis maksekohustuste osas me ei küsi ühtegi eurot lisaraha käesolevaks aastaks. mida meil vaja on, seda kõike katame olemasolevate äh, arvridade arvelt ümberpaigutamise teel, nii et kaks tuhat viisteist aastaks liikmesriikide eelarvest ei ole vaja midagi lisaks äh, komisjoni ettepaneku kohaselt. järgnevatel aastatel see mõju on tuntav, aga käesoleval aastal praegusteks liikmesriigi eelarvevahendite osas ei ole äh, vaja lisaraha, äh, sellepärast et rahavoog on siin kõige tähtsam. mis puudutab siis kulukohustusi, siis see kolmsada miljonit, mis kasutatakse selleks, et Euroopa naabrusinstrumenti äh, toetada, see on kõik värsked vahendid, kogu see kolmsada miljonit. see sada üks miljonit, mis äh, kolmanda äh, jao kohta on välja antud, me kasutame seda raha ja paigutame ümber Äh, nii et äh, nagu öeldud, kaksteist miljonit toidu- ja söödaprogrammist, äh, seda kolmanda rubriigi all, aga siin on ümberpaigutamisi ka teiste programmide vahendite osas ja see on paranduseelarves selgelt öeldud. selle tulemusena see sada üks miljonit kulukohustusi, siin lisapanust on vaja kolmkümmend üks miljonit leida ja see on kogu lisakulukohustuste summa, mis selle kahesaja, kaheksasaja ühe miljoni paketi sees on, nii et äh, kolmsada ja kolmkümmend üks, kolmkümmend üks on lisaraha. kogu ülejäänud osa tuleb kas ümberpaigutamistest, äh, need kulukohustused, äh, mis jäävad niikuinii vabaks, ei kasutata niikuinii, nii et ma rõhutaksin siin, et me kindlasti äh, ei äh, ründa mingisuguseid teisi programme, vaid tuvastame need kohad, kus äh, kulusid ei ole vaja, nii et äh, sel aastal ei koorma me, me ühtegi teist programmi. nii et veel kord, vahendite ümberpaigusta-, paigutamine või reserv, mille osas on juba heakskiit antud. nii et kolm sada kolmkümmend üks värsket äh, kulukohustust, seitsekümmend üks äh, maksekohustustest äh, on null lisavahendit vaja. nii et nii palju siis praegustest asjade seisust. see tähendab ka seda, et Euroopa poolaastale avalduv mõju Euroopa eelarvest kaks tuhat viisteist aasta on null sest lisamakseid me ei nõua. jõuan edasi järgmise küsimuseni, mida kaks äh, austusväärset parlamendiliiget ka küsisid mis äh, äh, tähendab siis, kuidas jaotada need kulud ära liikmesriikide vahel. esiteks, see seisab väljaspool Euroopa Liidu eelarvet. komisjon oma eelmise nädala teatises on teinud ettepaneku, et liikmesriigid äh, sobitaksid äh, äh, oma poolt tehtavad maksed ning nõukogu kohtumisel eelmisel nädalal toetati ka komisjoni vastavat taotlust ning me räägime ühest miljardist eurost liikmesriikidelt kokku pandavast rahast, mis läheks ÜRO agentuuridele ja Maailma Toiduabiprogrammile. nii et loomulikult äh, liikmesriigid äh, peavad nüüd äh, hakkama vastavalt meetmeid võtma, ma saan aru, et tegemist on vabatahtlikul alusel toimetamisega, see üks miljard eurot tõesti mõjutaks siis ka liikmesriikide eelarveid, selge. kas siis kaks tuhat viisteist aastal, mida meie loodame, või kaks tuhat kuusteist? ma usun, et sellega on eelarve küsimused kaetud ja edasi annan oma kolleegile eh, Home peadirektoraadist sõna, et rääkida agentuuride töötajatest ning ka härra Depree küsimusele vastab ta, mis puudutab õigusliku aluse muutmist. suur tänu, Johan, ja suur aitäh liikmetele küsimuste eest kõneleja vabandab, hääl on ära, on haigeks jäänud. aga enamus küsimusi, nagu esitasite, mis puudutas agentuure ja ressursside ümberjagamist ning ka õigusliku aluse ülemmäärast, mis puudutab agentuuri siis me oleme kuuskümmend pluss kolmkümmend pluss kolmkümmend äh, jaotusega äh, päri, äh, kuuskümmend Frontex, kolmkümmend EASO, kolmkümmend Europol. agentuurid on teinud omad hinnangud töötajate vajadusest, on saatnud need meile ja meie analüüsisime seda olukorda, oleme püüdnud võtta arvesse täielikult nende palvet ja vajadusi miks kuuskümmend Frontex, miks kolmkümmend EASO-le ja kolmkümmend Europolile. Frontex endiselt mängib kõige olulisemat rolli praegustes tegevustes ja seda ka kiiri, kriisikeskuste toimimise juures. kriisikeskuste ümbruses samuti on Frontex mängimas olulisemat rolli, nii et nemad saavad kuuskümmend lisatöötaja kohta ja lisavõime, võimekused riskianalüüsi teevad nad ka kolmandates riikides ja ka kohapeal, püüavad äh, ka luuretegevust äh, toetada ja suurendada ning äh, panna kokku ka pilti informatsioonist, mida nad saavad pagulastelt endilt ning nad peavad ka <coughs> rohkem seirama piire üldisemalt, töötama ka mereoperatsioonide tegijatega koos, samuti tegelevad nad piiriküsimustega kolmandates riikides ning äh, nemad peavad vastu võtma ka kõik need inimesed. nüüd, nagu te teate, Itaalias ja Kreekas on Frontexi meeskonnad kohal, aitamaks äh, piirivalveametnikke nendes riik, liikmesriikides äh, inimeste vastuvõtmisel ning ka esimese seire teostamisel. EASO omalt poolt vastutab asüülitaotluste menetluse eest Nad ei tee seda küll liikmesriikide asemel, aga nad aitavad koordineerida liikmesriikides ellu viivat tegevust ja seda palju suuremas ulatuses kui varem. Äh, sada kuuskümmend tuhat inimest on äh, vaja ümber jaotada liikmesriikides, EASA aitab sellega ning neid äh, kahtekümmet tuhandet pagulast kliiringmehhanismina siis vaadates, kuhu äh, liikmesriiki ümber paigutatakse ja teeb koostööd selles osas. Europoli tegevused keskenduvad siis smuugeldamisvastasele tegevusele. Europol pühitseb ametisse täiesti eraldiseisva meeskonna selleks, et koguda informatsiooni, äh, mis tuleb äh, asüülitaotlejatelt ja pagulastelt kuidas need võrgustikud töötavad, kus nad asuvad, kuidas inimkaubitsejad tegutsevad. kogu informatsioon on vaja analüüsida läbi. siiamaani on liikmesriigid seda teinud väga piiratult. rohkem detaile on ka siin meie kirjas, mis puudutab erinevate agentuuride rolli aga siin siis selgituseks, mikspärast me Frontexi jaoks vajame rohkem vahendeid ja ESA ja Europoli vahel äh, läheb jagamisele vähem, aga agentuurid, nagu öeldud, on teinud ise sellised taotlused. edasi õigusliku aluse muutmise kohta, mis puudutab vahendite suurendamist, praegusel hetkel ei ole see vajalik, ei, seda ei juhtu äh, minu dokument äh, ütleb, et äh, me saame minna ettenähtud vahenditest üle kümme protsenti ilma õigusliku aluse muutmiseta ning äh, seda äh, sellises mahus, kui on õigustatud. meil on vaja mingisuguseid objektiivseid tingimusi, nagu öeldud, ja siin kestuse küsimus on ka tähtis. me oleme praegu praegusel hetkel nende kriteeriumite sisse jäänud. nagu ma ütlesin, kümme protsenti üleminek eh, on võimalik ilma eh, lisa, ilma õigusliku aluse muutumiseta ja sealt edasi eh, üle selle kümne protsendi on vaja selgitada objektiivsete kriteeriumite läbi ning loomulikult kestusele on vaja viidata, mis ka komisjoni Eh, kirjas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet puudutavalt on välja toodud. Eh, ilmselt olen nüüd kõike juba puudutanud, mis vaja ja rohkem ei ole vaja lisada. aitäh, lihtsalt üks lisaküsimus kiire, Gerard um,. suur tänu, härra esimees. Äh, mis puudutab äh, MFF määrust, äh, sellest meil ei ole aega rääkida, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta osas ma olen nõus aga ega see niisama lihtsalt vist ei lähe ka, aga tegelikult on küsimus ametite ja agentuuride kohta, täpsemalt Frontexi kohta. praegu on ette nähtud äh, instrumentrapid, äh, seda on juba kasutatud. Äh, Saksamaal Schäuble oli veel oli Schäuble siis juba minister, kui seda kasutati kasutatakse, jäetakse praegu kasutamata mõlemaid instrumente, mingeid instrumente, mis meil on juba olemas, kas, miks seda ei ole tehtud? tõsi on. Rapid äh, tegelikult äh, tõestas ennast, kui teda kasutati. aga mõned aastad on ta jäänud unarusse või on kasutatud seda väga vähe lisaks sellele, mida me praegu pakume, võiks kasutada tõesti seda vahendit äh, ja suruma neid liikmesriike, kes seda on varem kasutanud, tegema seda ka seekord. nii et liikmesriigid võiksid palju sagemini seda meedet kasutada nad peavad kasutama ise natukene rohkem neid vahendeid ja selle, nende rahastuse poole pöörduma, nagu seda on Navid. praeguses olukorras ei saa me kasu-, keelata neil seda kasutada. komisjon on huvitatud sellest, et, et kasutataks rohkem seda vahendit, aitäh suur tänu, tänan mõlemaid äh, komisjoni kolleege ja suur tänu kolleegidele, kes jäid ja kuulasid seda väga olulist äh, päevakorrapunkti, tegelikult see on võtmetähtsusega küsimus, et kust raha tuleb siis nüüd selleks pooleks aastaks lisameetmete rahastamiseks. Äh, esmaspäeval koordinaatoritel me räägime siis sellest, et eelarvekomisjoniga tulevad äh, koos ühiskoosolekud. suur tänu, kallid kolleegid, kas kellelgi on muid küsimusi, millest äh, tahaksite rääkida? kui ei, siis järgmine kord tuleme kokku kaheteistkümnendal oktoobril, esmaspäeval kell kolm pärastlõunal, aitäh!